külalisesineja on ülimalt täpne, ta laekus siia täpselt õigel hetkel. päevakorra ehm, vastuvõtmisega seoses mul on mõningaid teadaandeid. Horvaatia välisminister, kes oleks pidanud täna pärastlõunal siin olema, kahjuks ei saa tulla, võib-olla te ka teate seda juba tema on nimelt täna hõivatud Sloveenia ja Horvaatia vahelise lepingu allakirjutamisega Stockholmis, see puudutab siis kahe maa eriarvamusi ja see on ülimalt oluline etapp eh, Horvaatia teel Euroopa Liitu, nii et selles mõttes meie külalise puudumine on igati õigustatud. doktor Vladimir Drobnak asendab teda, tema on pealäbirääkija Horvaatia poolt liitumisläbirääkimistel? ja siis homseks pärastlõunaks äh, ette nähtud ähm, mõttevahetus äh, kindral Morioniga, kas see on ähm, edasi lükatud kümnendale novembrile kella neljale seoses äh, rongistreik, rongistreigiga. meil on ka härra Berman, kes on Euroopa Liidu vaatlusmissiooni juht. Ehm, nad käisid, eh, siis see on see vaatlusmissioon, mis ehm, pidi vaatlema teist ehm, vooru Ähm, valimistel, aga nagu te teate, see mm, jäi ära, sellepärast et äh, härra Abdullah taandas enda kandidatuuri Hamid Karzai kasuks. ma ei sooviks äh, rohkem raisata meie väga äh, teretulnud külalise ähm, siin olekut, Äh, muud teadaanded ma jätaksin pärastiseks. kõigepealt ma sooviksin öelda tere tulemast Islandi parlamendi delegatsioonile, kes siin meie seltsis saab vaid lühikest aega viibida. Nende delegatsiooni juht on Johannes Totter, parlamendi spiiker ja temaga on kaasas välisasjade komisjoni äh, üks kolleeg ja siis ka suursaadik härra Jolksbrun. nii et ähm, nüüd äh, meie külalise poole, mul on väga hea meel, et te täna meie seltsi tulite ülemkogu toimus kümme päeva tagasi, pärast seda on juhtunud väga olulisi asju on toimunud äh, asju, mis on nii meie kui teie ühishuvides. ma vaatan praegu meie debati peal, tähendab, ma käin lihtsalt läbi pealkirjad. vastu on võetud Euroopa direktiiv välisteenistuse kohta ja ma tahaksin siinkohal öelda, et nõukogu on välja töötanud oma nii-öelda joone ja me muidugi analüüsime kindlasti välissuhete eelarvet, me sooviksime endisest märksa tihedamalt olla seotud selle projektiga. ei saa eitada, et vähemalt praegusel etapil küll me oleme tundnud, et meid on pisut nagu kõrvale jäetud asjast. teine tähtis mõte ja võib-olla ehk isegi pisut ootamatu mõte või vähemalt äh, olukord ei paistnud olevat nii kaugele arenenud, Süüriaga on alla kirjutatud assotsiatsiooni leping kahekümneks aastaks. ja selle kohta on ka meie komisjonilt vaja mm, arvamust. muud küsimused, mida seal nõukogus käsitleti, oli äh, Pakistani puudutav uus strateegia arengut sotsiaalküsimustes, inimõiguste küsimustes, naisõiguste küsimustes. Need on siin ära mainitud. samuti on mainitud äh, tõhusat äh, haldust ja need on äh, vaieldamatult tuleviku seisukohalt väga olulised küsimused see ei ole võib-olla mingisugune väljumisstrateegia, milleks mõned inimesed on seda nimetanud, pigem on tegu öö, muutumise või üleminekustrateegiaga, nii täpselt, nagu siin nõukogu järeldustes on ka öeldud. Afganist-, Taani öö, valitsus on demokraatlikult valitud ja nende kätte on öö, vaja anda nii-öelda raamistik, et nad saaksid hakata liikuma demokraatia poole ja õitsengu poole. riigis on nüüd olemas legitiimselt valitud valitsus ja meie suhted nendega arenevad edasi ja me oleme senisest rohkem motiveeritud nendega koostööd tegema ja, ja ka ähm, tegema omapoolseid jõupingutusi, aga ma ei sooviks rohkem aega raisata, minister on siin ja, ja tema siin viibimise idee ongi, et tema ikkagi räägib põhiliselt. ma sooviksin veel öelda juba ette, et äh, ma olen sunnitud esimesena, esimehena kohe kõneaega piirama. palun, minister suur aitäh, et te mind täna siia kutsusite, pärast seda, kui ma olen seitse aastat siin komisjoni liige olnud, eh, on see komisjon väga minu südamelähedane, nii et sellepärast ma ülirõõmsalt võtsin vastu teie kutse. ma olen loomulikult valmis vastama teie küsimustele, aga ma olen ähm, valmis ka möödunud nädala esmaspäeval, teisipäeval Luksemburgis toimunud äh, üld- ja välisasjade nõukogule ähm,. Te olete äh, põhimõtteliselt äh, äh, möödunud reedel toimunud tippkohtumise ähm, tulemusega juba tuttav, nii et mina sooviksin rääkida väli, välisküsimustest. Äh, õhtusöögil me arutasime Lääne-Balkanit ja Iraani. nagu te teate, on olukord seal väga raske, eriti pärast suve, sellepärast et režiim äh,, Iraani režiim ei soovi ähm, suhelda rahvusvahelise üldsusega. eesistuja on äh, teinud mitmeid avaldusi seoses dissidentide vägivaldse mahasurumisega ning äh, hulgalise äh, surma ähm, surmanuhtluse täideviimisega. Äh, Iraan on küll väitnud, ähm, et nemad järgivad paljusid standardeid või on võtnud endale kohustused, aga samas nad rikuvad neid massiliselt. Äh, olukord ilmselt seal on jätkuvalt väga tormu, tormiline, tähtis on siin, et meil oleks kahekümne seitsme riigi hulgas üksmeel. meil on vaja kriitilist, kuid tasakaalustatud lähenemist. kui Iraan näitab, et nad on valmis mingisugusel muul moel kui konfrontatsiooni kaudu suhtlema, siis meie oleme selleks valmis. oktoobris, mõned nädalad tagasi, e, Euroopa Liidu Troika pluss e, Solana kohtusid e, pealäbirääkija härra Jaliliga ja see oli esimene kohtumine, selletaoline kohtumine neljateistkümne kuu jooksul. selle taustaks oli äh, Äh, seni avastamata kummilinna lähedal uraani rikastamise tehas. selle tulemusel mingisugust erilist läbimurret ei saavutatud, äh, räägiti sellest, et Iraan peaks äh, katkestama oma uraani rikastamise. Mm, põhimõtteliselt nad olid nõus ähm, kaaluma seda ettepanekut, öeldi, et Iraan peaks oma madalama rikastusastmega uraani välismaale rikastamiseks suunama, kui seda vaja on teha ootame, et Iraan oma kohustusi täidab, senini on meile antud ainult häguseid vastuseid, teine oktoobriks ette määratud kohtumine eh, seda ei toimunud. ministritel oli üsnagi eh, min-, nõukogus oli üsnagi minoorne toon Iraaniga seoses. ministrid kordasid veel kord, et eh, on vaja kahel liinil nii-öelda lähenemist, on vaja suuremat usaldust eh, on vaja Iraanil eh, ainult rahumeelset eh, tuumaenergia kasutamist. Iraani koostöö rahvusvahelise aatomienergia ana-, aatomienergia ana-, agentuuriga selles osas seda ka arutati. paljud ministrid ei olnud eriti positiivselt meelestatud tuleviku suhtes, leiti, et käesoleval aastal tuleb ikka väga suurt edusammu kasu-, äh, saavutada ja leiti, et vaatamata ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile, Iraan jätkuvalt ähm, on äh, teinud eda-, edasi oma tuumarikast, tegelenud edasi oma tuumarikastamisega ja põhimõtteliselt kõik vajalik on vaja otsustada ÜRO-s, leiti, et rohkem on vaja fakte selleks, et saaks hinnata, kas sanktsioonid on asjakohased. lühidalt arutati ka lääne Balkanit, põhiliselt Bosnia-Hertsegoviinat. seal eesistuja rääkis lühidalt teisest läbirääkimisvoorust Euroopa Liidu, USA ja Bosnia juhtide ähm, vahel kahekümne esimesel oktoobril. tegu on ühise Euroopa äh, USA äh, ettevõtmisega, see, ähm, seal oli äh, kom-, volinik Rehn, peadirektor Cooper ja veel Euroopa Liidust esindaja ning seitse inimest Bosnia poolt. Bosnia on praegu ummikseisus, vaja on, et sealne juhtkond võtaks initsiatiivi laiemate reformide eest. sellel öö, kohtumisel mingisuguseid erilisi tulemusi ei olnud, sellepärast et Bosnia jätkas nii-öelda maksimalistliku positsiooni ja ei olnud valmis järeleandmisteks. sellele vaatamata me leiame, et on võib-olla alust Eh, mõõdukaks optimismiks, sellepärast et kõik asjaosalised soovivad dialoogi jätkumist. järgmistel nädalatel peaks see protsess edasi minema, vaja on osapoolte pühendumust, vaja on osapooli ära kuulata ning vaadata, kuidas oleks võimalik edasi minna. osapooled peavad mõistma, et ei ole vaja mitte lähtuda miinimumist, vaid lähtuda sellest, mis on vajalik Euroopa Liiduga integreerimiseks ja alles siis saab rääkida äh, Ähm, kõrge esindaja äh, sellest ähm, positsioonist edasiminekule. väga lühidalt arutasime ka Albaaniat. põhiseaduse tõttu Albaania ei saanud komisjonile saata öö, ähm, oma materjali, loodame, et see millega saab tegeleda novembris. järgmisel hommikul rääkisime Lähis-Idast. Lähis-Ida rahuprotsess on kriitilisel ristteel, mm, kohapealne olukord on väga murettekitav, idariigi Jeruusalemm, Gaza sektor ja nii edasi. Ameerika jõupingutused ei ole näidanud mingis, ei ole saavutanud mingisuguseid tulemusi ja kõike seda arvestades eesistuja mõtles, et võib-olla, et oleks vaja äh, nii-öelda spontaanset äh, ajurünnakut teha selle äh, kohta, et kuidas Euroopa Liit võiks aidata sellest sundseisust või ummikseisust välja tulla. kõigepealt härra Solana andis ülevaate oma viimasest visiidist sellesse piirkonda, ta rõhutas, kuivõrd pakilise küsimusega on tegemist, ta ütles, et vaja on läbirääkimisi käivitada enne aasta lõppu äh, ja kindlasti on vaja ka äh, Euroopa Liidul toetada plaane Palestiina riigi ülesehitamiseks ning kindlasti teha koostööd ka USA-ga. põhimõtteliselt eesmärk on äh, seitsmekümne kuuenda aasta piiridega kahe riigi lahendus. Ähm, avaldati toetust ka president Obamale, Euroopa Liit on lisaväärtus äh, selles mõttes, et Euroopa Liit Ähm, suhtleb ka araabia poolega. ja vaat-, ja valimisi me ette juba, tähendab, me ei sooviks hakata ära arvama, millega need lõpevad. Äh, sai äh, räägitud ka regionaalsest julgeolekust, äh, Jeruusalemmast ja mitmesugustest instrumentidest, paljud väljendasid sügavat muret Gaza sektori ähm, humanitaarolukorra üle, leiti, et vaja on äh, lepitust edendada ning ähm, vaja on äh, arvestada ka seda, mida teeb Egiptus ning äh, siis on veel muidugi lääne kalda ja Gaza eraldatuse küsimus. me arutasime ka Afganistani, lugupeetud esimees, kui lubate, siis räägiksin ka sellest paar sõna tollal me veel mõtlesime, et tuleb valimiste teine voor, nüüd me teame, et seda enam ei tule. Te juba rääkisite nõukogu järeldustest ja rääkisite äh, Euroopa täiendava toetuse strateegiast Afganistani ja Pakistani. ma arvan, et see on tähtis dokument, see kindlasti äh, nähtavas tulevikus äh, on teenäitajaks Euroopa Liidu jõupingutustele nõndanimetatud sinises raamatus on koondatud kõik Euroopa Liidu jõupingutused ähm, Afganistanis ja Pakani, Pakistanis, üle ühe miljardi euro on antud abi Afganistanile, nii et see on väga suur summa. tuleb ähm, jätkuvat koostööd teha kodanikuühiskonnaga, Euroopa Liit peab keskenduma just nimelt sellistele pin- äh,, äh, asjadele nagu õigusriigi edendamine, haldus traditsioonide edendamine, kus Euroopa Liit saab anda lisaväärtust, eh, siis meil on ka missioonid ning kavas on ka täiendav sajaliikmeline missioon. tähtis on kindlasti, et esile tõuseks ka Afganistani valitsuse roll ehm, juttu oli rahvusvahelisest eh, konverentsist, see on kindlasti hea idee pärast seda, kui valitsus on tööle asunud, eh, sellega tuleb varakult hakata tegelema ja konverents peaks kindlasti toimuma Kabul, Kabulis. fokusseeritud äh, agenda on eriti oluline. Pakistani osas ministrid rääkisid äh, halvenenud julgeolekuolukorrast ja sellest, et on vaja toetada valitsust ning äh, ähm, võtta midagi ette võitluses ähm, relvastatud mässist, mässulistega. Sri Lankast räägiti, seal rahutused lõppesid mais, aga näiteks põhjas on üle kahesaja viiekümne tuhande eh, inimese pagulaslaagrites, nad on tohut-, nad on väga hirmsates tingimustes, väga üksikud nendest on saanud naasta koju. selle olukorraga tegelemiseks eh, võeti vastu järeldused nõukogus, eh, öeldi, et Sri Lanka valitsus peab ehm, vastavalt rahvusvahelisele õigusele oma kohustusi täitma Sri Lanka valitsus peab kiirendama oma jõupingutusi selleks, et äh, saaks käiku minna üldine lepitusprotsess ning äh, arvestada tuleb kõikide osapoolte ähm, küsimusi. on äh, infot olnud väga ähm, tõsistest ähm, ähm inimõiguste rikkumistest, äh, sõnavabaduse piirangutest pärast seda, kui vägivald lõppes ning nõukogu ähm, leidis, et vaja on kõiki probleeme uurida sõltumatu äh, nii-öelda osapoole poolt. julgustav märk on see, et Sri Lanka valitsus on näitnud, näidanud, et rohkem mm, neid äh, siseriiklikult äh, paguluses olevaid inimesi ähm, saab naasta koju ja tähtis on muidugi see, et see toimuks turvaliselt ministrid kriipsutasid alla ka, et Euroopa Liit peab toetama Sri Lanka valitsust selleks, et töö saaks edasi minna. siis arutati ka veel Moldovat, Karl Pilt rääkis äh, Troika visiidist Moldovasse viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal oktoobril, nagu te teate, Moldova on ääretult raskes majanduslikus olukorras, seal on vaja tohutuid reforme selleks, et konkurentsivõime, äh, konkurentsivõimet tõsta, seal on uus valitsus, kelle eh, prioriteediks on integratsioon Euroopa Liiduga. Euroopa Liit saab abistada ja toetada ja seda me ka teeme. Ehm, praegu läbi, räägitakse läbi ehm, uue lepingule Moldovaga, nagu te teate, Moldova on idapartnerluse liige ja praegu analüüsitakse seda, kuidas oleks võimalik eelarvelist tuge rohkem Moldovale anda niimoodi, et see täiendaks IMF-i äh, Ähm, toetust. Äh, Transnistria osas on öeldud, et peaks jätkatama seal viis pluss üks läbirääkimisi, tähtis on, et see formaat, selles formaadis töö jätkuks. ministrid leidsid, et jätkuvalt tuleb Molda, Moldovaga tegeleda, nüüd kui on seal võimul uus valitsus ähm,, siis see on ähm, võimalus, mille me peame ära kasutama. Need olid siis Ehm, minu kokkuvõtvad märkused eh, üld- ja välisasjade nõukogust, olen valmis vastama küsimustele. suur tänu, proua minister. see oli vägagi eh, kõigehõlmav ettekanne, aga nagu ma ennemgi ütlesingi, kõik sõnasoovijad saavad paraku ainult ühe minuti kõneaega. me peame lõpetama selle arutelu kell neli. härra Salafranca suur tänu, härra esimees, proua Malmström, te oletegi siin, te olete siin vägagi teretulnud, me tunneme teist puudust, aga samas teil on ju nüüd olulised kohustused. ma tahaksin ähm, äh, küsida äh, te, teie kohta, kuidas toimub ettevalmistus ülemkoguks pärast äh, seda, kui on ratifitseeritud lõpuks äh, Lissaboni leping, kui härra Klaus sellele alla kirjutas? samuti tahaksin ma teada, milline on teie hinnang Afganistani valimiste teisele voorule pärast äh, nõukogu arutelusid ja miks on Süüria valitsuse suhtumine muutunud ja nüüd nad on alla kirjutanud sellele assotsiatsioonilepingule? milline Äh, on teie arvamus ka Hondurase konflikti äh, osas äh, erinevate osapoolte tegutsemisele? ning kas peame me midagi tegema, et läbi rääkima uue assotsiatsioonilepingu suhtes Hondurasega? suur tänu, härra Salafranca. Kreisel-Dörfer, üks minut. Mikrofon, please. Frau Präsidentin, zu Afghanistan. Der neue deutsche Verteidigungsminister zu Guten suur tänu. uus äh, Saksamaa kaitseminister rääkis äh, äh sõjaolukorrast ja teate, milline on äh, rahvusvahelise konventsiooni alusel sõjaolukorra kirjeldus ja see tähendab, et äh, see näeb ette ka äh, sõjavangide kohtlemist. milline on siin Afganistani puhul nõukogu lähenemine, kas siin on tegu, kas te üritate ikkagi veel endiselt edasi viia nii-öelda head valitsemistava või, või millised on teie kavad? siin võib, me teame, et äh, sealne meie võitlus võib väga pikaks venida, kuid te teate, milline on sealne olukord ja igal juhul me peaksime selles ähm, olukorras kindlasti vaatama rahvusvaheline õigus, tänan suur tänu ja nüüd härra Watson, üks minut. suur tänu, härra esimees. tere tulemast, proua Malmström, me tunneme teist vägagi puudust. ja palju õnne ka väga paljulubava eesistumisaja puhul rootslastel. kas te Äh, julgete kinnitada, et Lissaboni leping jõustub esimesest detsembrist, et eesistujamaa korraldab erakorralise ülemkogu järgmisel nädalal ja et Tony Blair ei saa järgmiseks nõukogu presidendiks? vahest te kommenteeriksite ka, miks ei olnud võimalik kokku leppida Euroopa Liidu rahastamise öö, äh, osas kliimamuutuse vastases võitluses eelmisel ülemkogul? ning samuti selgitaksite ehk, miks Iraan üldse üritab välja töötada tuumarelva? suur tänu, härra Watson. härra Lunatšik, proua Lunatšik. Miss uh, President in Office uh,, three short questions. proua minister, kolm lühikest küsimust, kõigepealt Kosovo milline saab olema olukord nõukogus äh, järgmisel ülemkogul? mis puudutab viisarežiimi lihtsustamist Kosovole. härra Reeni eduaruanne ütleb, et viisadialoog peaks jätkuma ja peaks eesmärgiks seadma viisarežiimi liberaliseerimise. kas nõukogu arvab samamoodi? teiseks, raportis öeldakse, et läbirääkimised endise Jugoslaavia vabariigi Makedooniaga peaks algama, kas te arvate, et, et järgmisel nõukogul võiks äh, selline otsus vastu võtta? härra Atkins, üks minut. härra esimees, ma teen lühidalt. päeval, mil viis öö, äh, Briti sõdurit said jällegi Afganistanis surma, siis kas öö, äh, eesistuja, ma ütleks, kas nõukogus arutatakse ka natukene, kas saadetakse Afganistani natukene rohkem sõdureid aitamaks NATO-t? kas on teie arvates mingisugust äh, edu saavutatud ka Afganistani valitsuse korruptsioonivastases võitluses? ning kas on äh, võetud arvesse härra Obama äh, ettepanekut kuuekuulise tegevuse üle, et ei piirdudaks ainult sõnadega. nüüd Lähis-Ida. Palestiina ja Gaza sektor, kas äh, on mingisugust abi kavas anda infrastruktuuri ülesehitamiseks? suur tänu. härra Maier, üks minut suur tänu, härra esimees, suur tänu ka proua ministrile. nüüd, mis puudutab kokkuleppeid erinevate osapoolte vahel ähm, Honduras'es, siis see tuli küll peale ülemkogu toimumist, kuid mina sooviksin teada, äh, mis puudutab äh, härra Selaia äh, tegevust paistab, et on äärmiselt keeruline Hondurast viia äh, normaalse äh, olukorra juurde tagasi, sellepärast et erinevad äh, jõud üritavad seal oma eesmärke saavutada. kuidas tagada see, et praegused leping, praegutest lepingutest ka kinni peetaks? juhuks, kui härra Zelaja ei saa oma senist tegevust jätkata, siis Äh, millised on nõukogu järgnevad äh, meetmed äh, ja ka ÜRO ja USA tegevustega arvestades. suur tänu ja nüüd järgmine kõneleja. härra Kasuliinis, suur tänu, kaks lühikest küsimust. kõigepealt, minister, andke palun hinnang Serbial olukorrale Äh, milli-, millist rolli on Serbia mänginud äh, Bosnia-Hertsegoviinas, eriti Serbia osas. teiseks, Palestiina. ma käisin seal eelmisel nädalal, Al-Aqsa äh, mošee olukord tekitab vägagi muret see on püha koht tervele moslemi maailmale, mitte ainult palestiinlastele ning see tekitab probleeme mõõdukutele palestiinlastele. suur tänu, härra Kassoliidis. proua Koomes, üks minut. ja see on viimane küsimus esimeses voorus. siis saab sõna minister. tere tulemast tagasi, minister, Lähis-Ida Te ei maininud äh, Iisraeli viimast positsiooni uusasunduste äh, osas, milline on nõukogu arvamus? teiseks Afganistan, mida teeb Euroopa Liit selleks, äh, et üle vaadata see strateegia, mida peaks koostama USA, aga mida ta tegelikult ei tee? Te mainisite ka seda mõju, mis meil peaks olema tulevikus kodanikuühiskonnale. Te aga ei maininud äh, kohtusüsteemi, mis on tegelikult väga kriitilises olukorras. kolmandaks, Sri Lanka. kas ministrid äh, arutasid ka GSP Plussi peatamist? Grazie onorevole Gomes, äh, lasciamo allora per la replica. suur tänu, proua Gomes. palun, proua minister, vastake. Yes, thank you and thank you for suur tänu kõikide küsimuste eest, ma vastan teemade järgi, ma ei hakka igaühele eraldi vastama. kõigepealt loomulikult tuleb taunida Briti sõdurite hukkumist äh, Afganistanis, alati on sellised juhtumid vägagi kurvad. ning me tunneme kaasa ka hukkunute peredele. kõigepealt siis Afganistan. Euroopa Liidul on seal kolmkümmend viis tuhat äh, inimest, see on kõige suurem Euroopa Liidu äh, relvastusmissioon pärast teist maailmasõda. Yes. Um, and... see on suur kogus sõdureid ja me tegutseme seal pikemas perspektiiv, pikemat perspektiivi silmas pidades. nüüd me üritame äh, paika panna ka tsiviilstrateegiat. ning me üritame aidata kaasa afgaanidele, afgaanide tegutsemisele omaenda riigi ülesehitamisel, me aitame kaasa kodanikuühiskonnale korruptsioonivastases võitluses, üritame parandada naiste olukorda ja nii edasi. selleks kulub küll aega, aga me igal juhul tegutseme sellel alal, loodetavasti uus valitsus ja härra Karzai äh, loodetavasti härra Karzai saab luua, luua uue valitsuse ähm, laialdasel alusel ja see valitsus suudab ka tõhusalt tegutseda. probleemiks on loomulikult ka õigusriik ning seetõttu on Euroopa Liidu kohalolek vägagi oluline. eesistujana oleme me kõvasti töötanud strateegia väljatöötamisega, eile tippkohtumisel arutati Washingtonis seda samuti. päevakorras oli seal siis ka Afganistani ja Pakistani küsimus. Euroopa Liit töötab ju koos Afganist- äh,, ameeriklastega, aga meil on ka seal omad tegevusaspektid. loomulikult tuleb silmas pidada ka regionaalset mõõdet konflikti puhul, Pakistani olukord on erinev, aga, aga nad, neil on omavahelised seosed ja eelmise esmaspäeva, teisipäeva arutelud keskendusid ka paljuski sellele. igatahes praegu minu arvates on paika pandud Euroopa Liidu öö, sidusama strateegia raamistik, tugevdamaks kodanikuühiskonda seal. ja ma võin kinnitada, nagu te kõik teate, härra Klaus kirjutas eile lepingule alla ja jah, tõesti, see jõustub esimesest detsembrist täpset ajakava ei saa ma veel praegu välja öelda. Rootsi eesistujana võtab ühendust loomulikult kõikide riikide ja peaministritega, et öö, see saaks paika panna need kaks öö, kandidaati. ma ei soovi siin spekuleerida ning pärast esimest vooru öö, peaminister Reinfeldt kutsub kokku erakorralise ülemkogu, see toimub arvatavasti kunagi novembri lõpus et, et kõik saaks korda esimeseks detsembriks. kliima finantseerimine. me saime Euroopa mandaadi ja see oli väga hea. eesistuja poolt üritasime me saavutada rohkem spetsialiseeritust, aga me üritasime luua mingisugust rahastamise raamistikku Äh, me üritame paika panna ka mingid sisesed kohustuste jagamise süsteemid, kus võetakse arvesse SKT-d ja heitmete koguseid. ja meie arvamus on, et ka kõige vähem arenenud riike tuleks Euroopa Liidu poolt toetada aga ka niinimetatud äh, lisa üks riigid, äh, USA, Austraalia, peaksid äh, tulema, lisama oma mingisugused lisaressursid enne Kopenhaagenit, seega meil on tugev mandaat Euroopa Liidu jaoks, Euroopa Liit on endiselt juhtrollis ja me oleme tulnud välja kõige radikaalsemate ettepanekutega. Makedoonia. me oleme rahul sellega, et komisjon soovitab äh, alustada läbirääkimistega, me teame, et peamine äh, probleem pole veel lahendatud, aga Kreeka uus valitsus üritab vägagi seda probleemi lahendada ja loodetavasti detsembris võime me täheldada mingisugust edu. Kosovo. nagu te väga hästi teate, Kosovo esimeste, esimeses aruteluvoolus teemaks ei olnud. nüüd me keskendume äh, Äh, Serbia, äh, Montenegro ja Makedoonia äh, liinil ja me üritame ka Bosniat ja Kosovot kaasa aidata. arutelud toimuvad, aga tööd on veel vaja päris palju teha ning see Kosovo eriline olukord raskendab loomulikult olukorda, aga dialoog komisjoniga jätkub ja üldasjade nõukogus arutatakse ka eduaruannet detsembris ja detsembris härra Pilt vist tuleb kas kümnendal või üheteistkümnendal detsembril ka siia teile arengutest rääkima. mis siis veel? Süüria. ma arvan, et Süüria mõistis, et selle lepinguga käivad kaasas majanduslikud kasud, nad ennem kõhklesid, et äh, mingisugused tolli äh, sissetulekud kaovad, aga arvatavasti vabakaubandus, kaubandussoodustused äh, kaalusid selle ülesse. ma arvan, et Serbia äh, tegutsemine on kasulik. loomulikult on probleemiks veel koostöö rahvusvahelise kohtuga, aga peamistes valdkondades võib täheldada edu, oluline on, et need riigid selles piirkonnas saaksid näidata, et probleemid on lahendatud ja äh, sellest on, äh, on neile ka kasu. Äh, et see tähendab, et Euroopa Liit peab oma lubadusi täitma. Lähis-Ida. sellel kohtumisel spetsiifiliselt infrastruktuuri Äh, ja asunduste küsimust ei arutatud, äh, me pigem arutasime, äh, üritasime anda üldisemat hinnangut olukorrale. aga nagu te teate, Lähis-Ida küsimus on peaaegu igal, kui mitte igal kohtumisel päevakorras. ja Euroopa positsioon asunduste küsimuses on selgelt teada, Honduras. mida ma Hondurasest ütlesingi? I have so many papers here, sorry, yes, here Yes, it is, it is loomulikult me oleme seda olukorda jälginud tähelepanelikult ja eesistuja on tulnud välja mitmete avaldustega. praegu on natukene vara öelda, kas Micheleti ja Salaia kompromiss ka rakendub. me oleme varem arutanud võimalikke meetmeid, kui kompromissile ei jõuta, siis see arutelu kindlasti jätkub nõukogus. aga me peame ära ootama arengut Hondurase sees. ning järgmine eesistuja Hispaania loomulikult huvitub sellest küsimusest vägagi. Eh, ja nüüd teine küsimuste voor. kolleeg Peeter, palun. härra Peetering, suur tänu proua minister, ma sooviksin rääkida veel kord Lähis-Idast ja tulen siia proua Komeši küsimuse juurde tagasi. Euroopa Parlamendina oleme me alati olnud õiglaseks vahendajaks nii Iisraeli kui ka Palestiina vahel. me tunnistame Iisraeli õiguse eksistentsile, kuid me eh, samas eh, tunnustame ka seda, et Palestiina rahval võib, peab olema õigus eh, ennast teostada minu meelest on murettekitav see, et äh, USA valitsus selles küsimuses oma äh, arvamust on muutnud ning ma sooviksin siin äh, nõukogu eesistujat julgustada nõuda, nõudma, et asuli, asulate edasine väljaehitamine ei jätkuks ja ma paluksin, et selline resolutsioon ka koostataks. suur tänu, härra Pöttering! ja nüüd kolleeg Brandt, palun. Um, suur tänu, mul on äh, küsimus välisteenistuse kohta. siin öeldakse, et äh, siin on kahe tuhande üheksandaks aastaks ette nähtud ka eraldi üksuse äh, loomine, mis tegeleb ka aga samas see kõrget esindajat ei ole veel määratudki, nii et kuidas te eh, näete seda protsessi? teiseks ma sooviksin naasta proua Komeši esitatud küsimuse juurde, Sri Lanka GSP. minu arvates see on väga tähtis asi, millest tuleks rääkida ja kui me hakkame öm, ehm, otsustama seda katkestamist või peatamist, eh, tuleks selle peale mõel-, mõtlema siis te rääkisite ka dialoogist Liibüaga, ähm, rände juht, rändevoogude juhtimisest ning illegaalse rändega võitlemisest. palun rääkige meile värskematest uudistest, millises seisus on Euroopa Liidupüha lepingu läbirääkimised, aitäh! suur tänu, proua Brandner. härra Tänak, palun. Um, jah, proua ähm, Ehm, minister, ma tahtsin küsida, kas äh, nõukogus räägiti ka Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumisest ja eriti sellest, et äh, Venemaa jätkuvalt soovib toetada Iraani äh, uraani rikastamise programmi. ja S kolmsada rakette nad on ka ähvardanud sinna Iraanile müüa, mis muidugi oleks ohuks Iisraelile. ja veel uus kõrge esindaja, kes iganes see saab ka olema Ehm, ta on nagu komisjoni asepresident ja mina saan praegu vastuolulist infot igalt poolt. kas see kõrge esindaja peaks tulema ka siia kuulamisele meie eh, väliskomisjoni, sellepärast et tema on ju eh, Euroopa Komisjoni asepresident ka ühtlasi? suur tänu, härra Tänak! ja kolleeg Laesing suur tänu. mul on üks küsimus, see puudutab Aafrikat. Äh, Suurjärvistu ja Kongo kohta on tulnud ka resolutsioon nõukogult ning äh, siin viidati sellele, et mitte ainult mässuliste rühmitused, vaid ka Kongo äh, armee RDCA on väga raskelt inimõigusi rikkunud kuid ähm, selle ähm, väe, väekontingendi liikmeid ähm, koolitatakse välja ka Euroopa Liidu äh, missiooni poolt. Äh, proua minister, millisena, milliseks hindate teie EUSEC-i, meie missiooni äh, edukust siis Kongos? nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu abiprogrammi Eh, mis puudutab terrorismivastast võitlust, siis millises vormis tuleb eh, siin toetust pakkuda selleks ja millised on ette nähtud eh, sealsed reformid turvalisuse sektori parandamiseks? suur tänu! suur tänu ja kõne, sõna saab nüüd härra Landsbergis mul on kaks lihtsat küsimust Gruusia kohta. kas eesistuja on analüüsinud viimaseid arenguid Gruusia ja Venemaa vahel? nii, eh, mida eesistuja sellest arvab? ja teiseks, ehm, millega seletatakse Hispaania blokeerimist äh, Piisa režiimi suhtes. mul on selliseid kahtlusi, et ähm, Hispaania sotsialistlik valitsus püüab siin Venemaale meeldida. suur tänu. sõna saab nüüd kolleeg Nielsen suur tänu, härra esimees. proua minister. ma sooviksin esitada küsimuse, mis äh, puudutab ühte teemat, mida me arutasime juba siis, kui me äh, Poola äh, delegatsiooniga teid külastasime, nimelt siis nimetatud Rootsi-Poola ühine laps idapartnerlus kuidas teie oma eesistumise ajal hindaksite seda tööd, mida on tehtud siis ähm, Ida-Euroopa partnerluse osas? see küsimus puudutab ka Valgevenet ja kuidas Valgevene president on lubanud kaasata kodanikuühiskonda poliitilisse ellu, suur tänu. suur tänu, ja proua Kiris. eelmisel nädalal olime delegatsioonireisil Palestiinas ning ma võin kinnitada, et asulate äh, poliitikat endiselt jätkatakse Ida-Jeruusalemmas. Äh, me nägime viitekümmet kolme, viitekümmet kolme isikut, äh, kes olid saadetud välja sealt piirkonnast seal endiselt ehitatakse müüre ja nii edasi. nüüd, mis puudutab äh, sealseid äh, ähm, farmereid, siis äh, tegu on töötajatega, kes tegelikult töötavad okupatsiooni tingimustes. me oleme Iisraeliga allkirjastanud ka lepingu, mis mis puudutab samuti ka neid asule, asulaid ja kuidas see puudutab ka neid töötajaid, kes seal töötavad äh, okupatsioonitingimustes, suur tänu. Äh, kolleeg Munits nüüd. suur tänu. suur tänu, härra esimees. ma ei tea, kas ma mõistsin õigesti, aga Hispaania valitsus räägib äh, Äh, nõukoguga Gruusiast, ma ei tea, kas see on õige, ma ei tea sellest asjast mitte midagi. ma ei tea, et Hispaania valitsusel oleks siin äh, mingit pistmist äh, selles asjas nõukoguga, järgmine eesistujaks on Hispaania ja siis loomulikult tuleb välispoliitikas ka võetud kohustusi täita. nüüd ähm, järgmine äh, kõneleja proua Munits. suur tänu. suur tänu, proua Malmström, suurepärane, et te olete tulnud äh, siia esinema. kõigepealt äh, Süüria kohta küsimus. ma mõtlesin, et Süüria on assotsieerimislepingu allkirjastanud, ma ei ole sellist asja küll enne kuulnud ja siin äh, räägiti ka lepingu allkirjastamisest ja seoses ka inimõiguste äh, arvestamisega. milline on nüüd protsess selle assotsieerimislepinguga? kas on mingisuguseid reservatsioone esitatud, mingeid eritingimusi? ja kas äh, neid ka arvestatakse Süüria osas? nüüd Tuneesia seal toimusid valimised, aga valimised juttu märkides, sellepärast et väga palju oli äh, võltsimisi, samuti äh, ei lastud tööd teha ei valimisvaatlejatele ega ka inimõiguslastele ega ka nendel, kes oma vabaduste eest, äh, õiguste eest võitlevad, nii et oli täiesti kumm-, uskumatu, mis seal toimub. kas Rootsi eesistujana saab midagi teha selleks, et olukord normaliseeruks? delegatsiooni esindaja seal meil ju on, ma arvan, et meil peaks olema võimalik äh, oma nõudmised esitada selleks, et see olukord äh, ei muutuks veelgi hullemaks. suur tänu ja nüüd lõpuks äh, kolleeg Loisa. suur tänu, härra president ja proua minister. ma sooviksin küsida veel ühte asja üle küsisin, et kuidas te hindate uue Saksa kaitseministri arvamust, kuidas te hindate seda, et ta ütles, et Afganistanis kehtib sõjaolukord? Te ütlesite, et, et president Karzai taas valiti, see on väga sõbralik äh, selgitus, sellepärast et me teame, kuidas esimese valimisvooru ajal öö, äh, oli väga palju võltsimisi ja me teame, kuidas jõuda teise vooruni, suur tänu. suur tänu. ja nüüd anname sõna äh, proua ministrile yes,. aitäh. ma näen, et ega küsimuste mitmekesisus ja, ja aktiivsus küsimuste esitamisel ei ole muutunud pärast seda, kui ma siin komisjonis olin. ma tean vägagi hästi, seda ma ütlen äh, härra Pötteringile ja teistele, e, e, kuivõrd äh, seotud on Euroopa Parlament Iisraeli ja Palestiina konfliktiga ja sealsete äh, probleemide lahendamisega ma te-, ma sain just teada, et välisminister Clinton on pisut taandanud ennast varasemast avaldusest. Jeruusalemma kohta tahtsin öelda e, eesistujal on avaldus, ma tsiteerin seda e, Äh, eesistuja leiab, et äh, majade lammutamine Ida-Jeruusalemmas, äh, inimeste minema asustamine sealt on rahvusvahelise õiguse vastane. Ähm, ja see on muidugi küsimus, mis on otsustava tähtsusega konflikti lahendamise seisukohalt. me oleme öelnud ka seda, et asundustest pärit tooteid eh, ei eh, käsitleta nii-öelda tollivabadena. me oleme juba assotsiatsioonilepingu allakirjutamisest Iisraeliga väga selgelt öelnud, et Iisraeli me ähm, näeme, kui kuuekümne seitsmenda aasta territoor-, territooriumi, kuuekümne seitsmendal aastal kokku lepitud territooriumi riigina. Sri Lanka järgmiseks, jah, seda arutati, me oleme näinud, et töörühm me, me oleme näinud, et Sri Lanka valitsus ei ole äh, ellu viinud ÜRO resolutsiooni ning ka vastavat konventsiooni. Ehm, nii et seda me peame jätkuvalt nendega eraldi eraldi edasi arutama ja seda arutatakse ka nõukogu vastavas töörühmas. Venemaa kohta tahaksin öelda, et Venemaad üldiselt ei arutatud. ma tean küll, et minisessiooni ajaks on äh, plaanis Venemaa teemaline arutelu, selle juurde me tuleme siis tagasi ja enne kaheksateistkümnendat on plaanis ka Venemaaga tippkohtumine ja pärast seda peaks äh, toimuma äh, või peaks äh, antama aru, aruanne parlamendile. aga me oleme põhimõtteliselt öelnud, et me peame tegema kõik, mis vähegi võimalik, et ähm, äh, Iraan saaks demilitariseeritud, ähm, jah, me teame ka Gruusia sellest küsimusest, aga põhimõtteliselt neid asju arutatakse hiljem. nüüd Valgevene. Rootsi eesistujal on olnud dialoog sealse kodanikuühiskonnaga, seal oli öö, äh, opositsiooniparteide esindajaid Valgevenest, kes käisid Stockholmis, ma kohtusin nendega isiklikult ja siis mais Prahas oli ka kohtumine, siis käivitati idapartnerlus ja, ja ka seal oli Valgevene kodanikuühiskonna esindajaid, sellepärast et ma olen selles mõttes täiesti nõus härra Liisinguga, e, e, et ähm, see on väga-väga oluline ja me peame mm, leidma võimalused äh, Valgevene erinevate, äh, Valgevene ühiskonna erinevate gruppide kaasamiseks ning järgmises üld- ja välisasjade nõukogus on ka Valgevene teema üleval edasi, kõrge esindaja on jah, loomulikult komisjoni asepresident samal ajal, nii et kui see inimene saab ametisse määratud, siis ta tuleb ka kuulamisele Euroopa Parlamenti, täpselt niimoodi nagu kõik teised ka. ja lepingus on ka öeldud, et ehm, Euroopa Parlament peab võtma ka vastava kontakti, kõik sõltub muidugi sellest, millal see inimene määratakse kas see inimene saab tulla just nimelt välisasjade komisjoni. meil on parlamendi esindajatega äh, jätkuvad kontaktid, me arutame härra Pusekiga ka, ähm, et kuidas me seda täpselt parlamendiga saame ähm, edasi ajada, kui on selge, kes see inimene ähm, saab olema äh, välisteenistuse raamistik, milles lepiti kokku ülemkogul personal, ulatus äh, ja nii edasi välisteenistuse jaoks. see ähm, jääb kõrge esindaja kureerida, kui see inimene ametisse määratakse ja siis loomulikult tekib sellele valdkonnale ka palju üksikasjalikum sisu, aga alles pärast väga põhjalikke arutelusid Euroopa Parlamendiga, aga põhimõtteliselt see peaks olema ära otsustatud hiljemalt aprilliks kaks tuhat kümme. mida veel? kui ma ei eksi, siis president tegelikult äh, alustas ähm, sissejuhatavas äh, sõnavõtus sellega, et äh, Süüriaga on alla kirjutatud. põhimõtteliselt siin on veel lahtisi küsimusi, mul on väga hästi meeles see, mida siin komisjonis ka arutati, ähm, inimõiguste küsimused Süürias ja nii edasi ja nendega meil on ka võimalus neid inimõiguste küsimusi edasi arutada. Äh, on olemas ka eraldi deklaratsioon, mm, kus on juttu mm, tähtsusest, mida Euroopa Liit omistab inimõiguste valdkonnale. nii et selle kohta on ka eraldi avaldus olemas, ma vabandan, et, et siin pisukene segadus on, kas midagi veel oli või? ah jaa, muidugi Kongo. võib-olla siin oli tõlkega pisut probleem, ma päris ei saanud aru sellest küsimusest, aga kui te annate oma kontaktnumbrid, siis me ähm, võtame teiega ühendust. täna ma sellele küsimusele vastata ei saa kahjuks. ja mulle tundub, et see on vist kõik nüüd, kõik küsimused said vastatud. What was the question about Georgia? behöver hans... Eh, ja, men vad var det han ville? Han gnällde på ryssen. Jag skulle bara tule peale mõtteid. Yeah, what was it the territorial integrity that you asked? kas te küsisite territoriaalse äh, rikkumatuse või puutumatuse kohta või? Sorry. It is about the new situation where see puudutab äh, pankiši orgu ja öö, äh, militaarpropagandat ning siis ka öö, äh, äh, Gruusia kodanikele öö, viisa andmist lihtsustatud korras, seda, seda on blokeerinud Hispaania. minu jaoks on hämmastav, et kui öö, on inimesi, kellele Venemaa passe antakse illegaalselt, need on nagu rohkem teretulnud Euroopa Liitu kui grusiinid jah, loomulikult me oleme territoriaalse puutumatuse tähtsust toonitanud ka Venemaale. meil on töö käimas äh, assotsieerumis ja viisalihtsustamise lepingu osas äh, Georg, äh, Gruusiaga. lugupeetud saadik ilmselt on paremini kui mina kursis sellega, mida Madridis on öeldud, aga viisarežiimi lihtsustamine on selle lepingu äh, üks pikema perspektiivi eesmärke ning seda arutatakse ka detsembris üld- ja välisasjade nõukogul, kus antakse üldine hinnang idapartnerlusele ja sellele, kui kaugele me oleme sellega jõudnud. Perfetto, grazie, signor ministro. üks küsimus veel Pakistani kohta, mis jäi samuti vastamata, te tegelikult ei vastanud ühelegi minu küsimusele Eh, nüüd arutelu on lõppenud. ja ka see lisaküsimus ei olnud tegelikult ette nähtud, sest tegelikult ta sõna ei saanud. meil on aeg niikuinii juba üle läinud ning täname proua ministrit tema ettekande eest ja kõigi tema antud selgituste eest ja me loodame, et meie dialoog saab olema edasi edukas ja see, mida me nüüd ei saanud üksikasjaliselt arutada, seda me saame võib-olla järgmisel koosolekul teha. kolleegid, per favore, se vole-. kolleegid, palun asuge tagasi oma kohtadele. et me saaksime hakata rääkima järgmisest päevakorrapunktist. kui keegi soovib lahkuda, siis tehke seda palun kiiresti ja vaikselt. et me saaksime oma tööga edasi minna. me ei soovi, et loba siin ruumis meie tööd segaks. järgmine päevakorrapunkt, stabiilsusinstrumendi sa-, öö, muutmine. meie raportööriks on Franziska Brandner, palun um,. Yes, thank you, I think it's a bit uh... suur tänu, praegu on siin võrdlemisi kärarikas. Per favore, eh, le persone che non sono interessate palun need, kes ei huvitu järgmisest arutelust, kes kavatsevad lahkuda, palun tehke kiiresti. Äh, kui te soovite jutelda, siis tehke seda kuskil mujal. niisiis, me räägime siin stabiilsusvahendist, mis on Euroopa Liidu vahend kriisi juhtimiseks, konflikti ennetuseks, konflikti järgseks ülesehituseks, rahu edendamiseks. ma kõigepealt selgitan, mis see instrument täpselt on ja siis äh, me, ma selgitan ka neid muudatusettepanekuid, mis, millega me oleme välja tulnud ja mille üle arutelud käivad. üsna keeruline on rääkida sellise kära sees, päris aus olla. instrumendis öeldakse, et selgelt, et see peaks olema lisainstrumendiks Euroopa Liidu muudele vahenditele, millega üritatakse saavutada välispoliitika eesmärke. niisiis, ta ei ole öö, osa ÜVJP-st, see on lisavahend. sellega rahastatakse projekte kahes peamises valdkonnas. kõigepealt kriisiolukord või tekkiva kriisiolukord kui mõni riik on konflikti ohus ja võib ennustada, et, et tekib kriis. seda loomulikult ei saa, seda eelarvet ei saa loomulikult enne ette programmeerida, selle rahastamist, selle ennetamise rahastamist aga stabiilsuse eh, instrumendi eelarvest moodustab see osa seitsekümmend kolm protsenti. ehk siis kriisiolukorrad ja tekkiva kriisiolukorrad. ka komisjoni ja nõukogu liikmed arvavad, et eh, mõningate teiste olukordade puhul saab seda raha ka kasutada, aga, aga see ei ole päris nii. ja siis teine valdkond, mida võib rahastada, see tähendab, äh, see on stabiilne, stabiilse olukorra puhul, kui on tegemist mingite regionaalsete ohtudega, mida tuleks siis ennetada. Äh, selleks on eraldatud kakskümmend seitse protsenti eelarvest teist äh, osa äh, äh, puudutab artikkel neli ning seal räägitakse õiguskorra ohust õiguskorrale, tervishoiule, riigikorrale ning selleks on eraldatud seitse protsenti. ennetusosa puudutab laialdast valdkonda tervishoiust, relvakonfliktidest, äh, narkokaubandusest äh, alates. ja siis teine osa, mis on keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumarelvade ala, alane ennetustöö, see on viisteist protsenti. kolmas relvaarve rida on rahu ülesehitamine, rahu, rahu tugevdamine, see on viis protsenti. Need olid siis pikema aja meetmed, selle alla, eelarve ri-, rea alla kuulub ka rahupartnerlus, millest te võib-olla olete kuulnud, kok-, koostöö siis kodanikuühiskonna es-, esindajatega. see partnerlus ei ole õigusloomelises tekstis olemas, aga kahe tuhande kuuendal aastal komisjon selle sõnastas ning seda on nüüd edasi arendatud. nüüd on see strateegia üles, üle vaadatud, paika pandud uus strateegia, igatahes komisjon üritab edendada koostööd kodanikuühiskondadega rahu tugevdamiseks. meie muudatusettepanekud senini ühelt poolt äh, tegelevad äh, spetsiifiliselt äh, rahupartnerlusega, et see kirjutatakse ka õigusloomelisse teksti sisse, mitte nagu see oli kahe tuhande kuuendal aastal. see on oluline poliitiline instrument ja selles valdkonnas on oluline koostööd teha kodanikuühiskonna esindajatega ning see tuleks seetõttu õigusloomelisse teksti sisse kirjutada. teine muudatusettepanek on seotud komisjoni ettepanekuga. komisjon teeb ettepaneku suurendada rahastamist esimesel eelarvereal, see puudutab siis stabiilseid tingimusi, mis on väga laialdane valdkond see peaks suurenema seitsmelt kümnele protsendile. põhimõtteliselt võime me sellega nõus olla, aga ma tahaksin teada, millised oleks komisjoni prioriteedid, millele soovitakse seda lisaraha kulutada täpselt, sest see valdkond on tõesti väga ulatuslik ja ma sooviksin, et ennem juba öeldaks natu-, viidataks, kuhu see lisaraha võiks minna. sest äh, sellest rääkiv artikkel on väga üldsõnaline. veel üks muudatusettepanek puudutab seda viimast osa, neli üks, jällegi stabiilse olukorra puhul. me sooviksime siia tuua sisse üksikasjalikumaid näiteid, mida, milleks seda eelarvereda võiks kasutada, näiteks äh, kodanikuühiskonna ülesehitamiseks, organiseerimiseks, selle osalemise tugevdamiseks poliitilises protsessis, äh, naiste rolli tugevdamiseks poliitikas ja pluralistliku meedia ülesehitamiseks. meedia ja naiste küsimuste jaoks on kriisi puhul küll rahad olemas, aga meil on tarvis ka lisarahasid äh, olu-, pärast olukorra nor-, äh, normaliseerumist ka pärast olukorra normaliseerumist on meil tegelikult rahad olemas, aga äh, kogemus näitab, et just üleminekufaasis on äh, tarvis lisarahastamist, äh, kui pannakse paika institutsioonid ja nii edasi. seal eiratakse sageli naisi ning samuti on seal sageli puudu meediakriitikast, kui ehitatakse üles demokraatlikke institutsioone neid kahte aspekti tuleks toetada ja stabiilsuse instrument saab siin oma rolli mängida. Need on meie praegused muudatusettepanekud ja ma sooviksin rõhutada, et arutelu toimub peamiselt nõukogu ja komisjoni vahel öö, käsirelvade küsimuses. nõukogu ja komisjon praegu kisuvad omavahel, et kes võib teha mida kas see on ühenduse poliitika, kas see on ÜVJP poliitika ning mindi isegi Euroopa kohtusse. Euroopa kohus ütles, et komisjonil on õigus käsi- ja kergerelvade alal tegutseda. nüüd on küsimus, kuidas on rollide jaotus paika pandud komisjoni ja nõukogu vahel. minu arvates on meil tarvis poliitilist deklaratsiooni konsensuse kohta, kuidas edasi töötada Euroopa Liiduna selles valdkonnas, selle asemel, et hakata võitlema selle väikese tekstijupi üle. tuleb kaasata ka Euroopa Parlament, me oleme teadlikud sellest, et nõukogu tegutseb samuti edasi väikerelvade alal, nagu ka komisjon pärast seda kohtuotsust, ja meil on tarvis leida mingi lahendus nüüd, kus meil on olemas välisteenistus, oleks naeruväärne, kui me hakkame nädalaid selle küsimuse üle vaidlema, kuigi välisteenistuse tööle hakates on lahendus olemas. ma olen olnud ühenduses eba, mitteametlikult komisjoni ja nõukoguga ja loodetavasti saame me selle küsimuse lahendada sellisel moel, et me omavahelisi tülisi väldime. sest äh, võtmetähtsusega on siin see, et äh, suurendatakse Euroopa rolli sellistes piirkondades. Äh, nii palju praegu, ma ootan teie kommentaare äh,. Äh... suur tänu. suur tänu proua Brandnerile, proua raportöörile. me alustame aruteluga. ja kõigepealt saab sõna kuue esindaja proua Lösing suur tänu, härra esimees, mulle sõna andmast. põhimõtteliselt sooviksin tähelepanu juhtida sellele, et väga paljud valdkonnad äh, on siia kaasatud ning me võime tõesti väga positiivse hinnanguga sellele anda, see puudutab näiteks äh, ka lapsõdurite temaatikat. nii et siin on väga palju äh, positiivset ära tehtud tänu sellele vahendile, kuid meil on mõningaid põhimõttelisi probleeme sellega, need on siis äh, see üldisemad äh, laadi probleemi. nimelt, mis puudutab kriisi mõistet selle vahendi kontekstis, meie arvates see kriisi mõiste on siin väga ähm, ulatuslikult äh, hajusalt defineeritud, kas see ongi eesmärk, et me saame praktiliselt igat olukorda defineerida kui kriisi. järgmine probleem kuue jaoks selle vahendiga äh, puudutab äh, tsiviilvahendite äh, haakumist äh, ÜVJP vahenditega. me teame, et seda probleemi on ka teised ähm, juba tunnistanud, kuid sellegipoolest me kritiseerime seda probleemi endiselt. peale selle me äh, kritiseerime ka seda, et seda vahendit kasutatakse Euroopa Liidu enda majandushuvides. ja sellest tõstatub ka minu isiklik küsimus. ma pean selle ette lugema kuna siin on ka mõningad arvud. kolleeg Barandner juba ka viitas sellele, et muudatusettepanek, muudatusettepanek näeb ette artikli eh, nelja osas et seitsmelt protsendilt see suureneks kümnele protsendile, kuid selle artikli alla eh, jääb ka kriitiliste infrastruktuuride ja kaubandusteede eh, kaitse. kahe ja seda on äh, ka rõhutatud mitmeaastases programmis aastates kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat üksteist, kas selline vahendite suurenemine ähm, millega see täpselt seotud on ja nüüd, mis puudutab ÜVJP-d, siis komisjoni äh, raportis äh, stabiliseerimisvahendi osas, siis selles Äh, siin rõhutatakse ka äh, tsiviilvahendite ja ÜVJP vahendite äh, üksteisega seostatust, et kuidas üldse saab neid vahendeid siis tulevikus eraldada või ei ole see haakumine üldse problemaatiline? suur tänu, proua Lüüsing. ja nüüd saab sõna kolleeg Münster. suur tänu, härra esimees. suur tänu ka proua Brandnerile selle väga põhjaliku töö eest ja suur tänu ka selle koostöö eest, mida ta on teinud variraportööridega. meil oli väga asjalikke kohtumisi, kus me siis saime arutada oma küsimusi. sotsiaaldemokraatide fraktsioon on suures osas äh, nõus äh, suurema osa muudatusettepanekutega, eriti mis puudutab esimest ja teist see puudutab siis kodanikuühiskonda ja naiste rolli. ja teises äh, mainitakse ka Euroopa Liidu rahutagamispartnerluse äh, vahendid. nii et siin peegeldub ka määruse, endise määruse äh, eesmärgid. põhimõtteliselt me oleme ka nõus komisjoni ettepanekutega. vahendi see praegune areng on positiivne ning see vastab ka parlamendi eesmärkidele ja ka sellele otsusele, mis me kaks aastat tagasi vastu võtsime me palusime ka üksikasjalikku tegevuskava, et me näeksime, milliseid tegevusi rahastatakse ka siin on proua Pratnelil õigus, et me peame eh, komisjonilt tõesti küsima, mille, eh, millele eh, kasutada, mille jaoks kasutatakse neid suurendatud vahendeid siis kui, kui raha, vahendid suurendatakse seitsmelt protsendilt kümnele protsendile. nüüd, mis puudutab kaks aastat tagasi vastu võetud määrust siis kui me hakkame defineerima seda, mis asi täpselt on kriis, mis on kriisieelne, kriisijärgne aeg, siis meil läheb selle peale väga kaua aega. ja selleks läheb ka väga palju aega, kui on vaja neid poliitilisi meetmeid hakata rakendama. nüüd ähm, Euroopa Liidu missioonid, mis puudutab siis ka ähm, sõjalisi missioone, tsiviilmissioone siis neid vahendeid ei saa täielikult üksteisest eraldada. kui on tegu julgeoleku ja kaitsemissioonidega. ja seetõttu me ei nõustu muudatusettepanekuga viis. nüüd muudatusettepanek neli. see puudutab äh, rahvastiku teatavate õiguste tagamist. ma arvan, et me ei peaks hakkama seda üksikasjalikult veel loetlema. ma õnnitlen proua äh, Brandnerit tema töö puhul ja tema äh, muudatusettepanekud saa kindlasti Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni toetuse. suur tänu ja proua, proua Komes, palun. My uh, colleague uh, Muniz Urkiza has been very clear. suur tänu, minu kolleeg Äh, toetas juba proua Brandneri tehtud märkusi. ma rõhutaksin ainult mõningate muudatusettepanekute tähtsust, mis puudutab siis naiste rolli selles äh, poliitilises protsessis. ja öö, äh, samuti toetaksime seda punkti, mis puudutab väike- ja kergrelvade äh, punkti. me ei toeta äh, proua Lausingu välja pakutud muudatusettepanekuid. ma ole, ei nõustu sellega, et äh, tsiviil- ja, ja sõjalisi vahendeid ei tohiks omaend ähm, üksteisega siduda. see oleks täiesti mitte-euroopalik lähenemine, sellepärast et euroopalik lähenemine oleks see, et need kaks vahendit on omavahel seotud, nii nagu see tihti ka juhtub. sest et selle vahendi kasutamise eesmärgiks on ikkagi ähm, Äh, tsiviilühiskonna äh, toetamine selle strateegilise tegevuse kaudu. suur tänu. kolleeg Agnorakis. Teie olete siin asendajaks, teil, meil on siin natukene ajaliselt äh, raskusi, ma pean veel ka komisjoni esindajatele sõna andma ja juba oodatakse ka järgmist päevakorrapunkti. et võib-olla saaks seda väga kiiresti teha. vastasel korral ähm, me läheme üle aja. kolmkümmend sekundit, kui te soovite. suur tänu. viis sekundit. proua Loisingil on õigus, kui ta räägib äh, sellest kriisist, sest siin on tegu äh, kriisi definitsiooni laienemisega. ja ma soovisin lihtsalt öelda, et me peaks seda probleemi veelgi suuremaks muutma. suur tänu ja nüüd saab sõna komisjon. kolleeg Kadri. ja siis äh, Udo Vollart, palun. aitäh, esimees mul on paar selgitavat märkust äh, ja kommentaari komisjoni poolt. kõigepealt muudatusettepanekud raportööri poolt. naiste roll äh, konfliktijärgses protsessis ja rahupartnerluse mainimine määruses. Äh, ma tahtsin öelda, et minu meelest tundub, et raportöör on sama meelt, et komisjon nende küsimustega tegeleb ja just nimelt selle instrumendi raames ja sellepärast ei ole vähimatki vajadust kogu seda asja määrusesse panna. siin on tegemist pigem poliitilise avaldusega, et äh, õigustekst äh, keskenduks muuhulgas ka äh, rahutagamispartnerlusele ja te näete ka komisjoni ähm, aasta tööprogrammi kahe tuhande kümnendaks aastaks ähm, peatselt ja te saate seda analüüsida, te saate kommenteerida seda dokumenti ja seal te näete ka, et see rahutagamispartnerlus on kaetud, seda selle instrumendi vahendi raames äh, finantseeritakse. nüüd, mis puudutab naisi, siis meil on artikli kolm ähm, liinis juba rahalised vahendid ette nähtud, äh, kolmkümmend kakskümmend viis ÜRO resolutsiooniga äh, on see seotud äh, naiste roll ja, ja samuti on vahendid ette nähtud rahu tagamispartnerlusele. põhimõtteliselt me oleme sama meelt, me töötame samas suunas. seda oleks niikuinii nii tehtud, tahaksin öelda. kaks kiiret märkust nende muudatuste, muudatusettepanekute kohta, mida on esitanud ähm, saadik Lösing äh,. kriisi definitsioon artiklis kolm lõikes üks, see ei ole mitte meie väljamõeldis. tegu on suhteliselt tehnilise definitsiooniga, mis praktiliselt üks-ühele eksisteerib ka artiklis sada kuuskümmend kaheksa finantsmääruses. see annab komisjonile võimaluse äh, Äh, kriisitingimustes teha eelarves muudatusi vajaliku kiirusega ning mitte hakata siis, kui on tegemist suure äh, kriisiga, hakata kuulutama välja hankeid ja nii edasi, milleks kulub võib-olla aasta aega, enne kui saad sentigi kulutada. nii et siin on üle, üks-ühele üle võetud see definitsioon, on püütud katta võtta erinevaid äh, kriisitsenaariume. Äh, niisiis, kui teie tahate definitsiooni muuta, siis te peate alustama finantsmäärusest. idee on, et meil oleks võimalik nii ruttu kui vähegi võimalik selle vahendiga tegutseda. ja siis tsiviilsõjalis aspekt Euroopa Liidu kriisi ohjamise äh, osas. see on tsiviilvahend loomulikult tsiviilmeetmetega Äh, meie ei saakski seaduse järgi finantseerida mingisuguseid sõjalisi kulutusi. kui fakt on see, et enamik ESTP Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioone on tsiviilmissioone, aga on ka üksikuid äh, sõjalisi, Tšaad kaks tuhat kaheksa näiteks. ja seal oli tõesti vaja ähm, just nimelt seda liiki missiooni selleks, et täita Äh, selleks, et kaitsta Tšaadi põgenikelaagreid täiendavate rünnakute eest Sudaanist ja seda oli võimalik teha vaid siis, kui sinna sai lähetatud täiendavaid vägesid Euroopa Liidust. ning meil oli koostöö ka üle ÜRO-ga anda täiendavat koolitust Tšaadi kohalikele ohvitseridele. ja vot taolises kontekstis kasutati seda tsiviilvahendit ähm, koos militaarvahendiga. ja just nimelt seda me ähm, peamegi silmas, kui me räägime üksteise täiendamisest äh, sõjalist tsiviilmissioonide ehm, äh, vahel. Gruusia on täpselt sama lugu, see on äh, tsiviilmissioon, kolmsada vaatlejat, eh, eh, kolmkümmend miljonit eurot on stabiilsusinstrumendist veel eraldatud mm, Gruusiaga selleks, et äh, täiendavat dialoogi ja äh, lepitust äh, kaasa tuua sõjajalal olevate mm, üksust, osapoolte suhtes. artikkel, järgmise artikli osas annan sõna kolleegile, see puudutab seda kümmet protsenti. jah, ma tahtsin öelda, et me hindame kõrgelt parlamendi toetust väike- ja kergrelvade osas, meiegi peame seda otsustavaks meiegi arvates on loomulikult vaja täita Euroopa Ühenduste Kohtu otsuseid. ja just nimelt sellepärast oleme me ka välja pakkunud selle muudatuse selles määruses ja me hindame kõrgelt teie toetust sellele. nüüd miks teeme ettepaneku äh, artikkel neli lõige üks äh, selleks muutuseks me tegelikult veel praegu jätkuvalt arutame raportööriga, millised peaksid olema prioriteetsed tegevusvaldkonnad, mõned võib kohe esile tuua. näiteks on juttu olnud vahendite vähendamisest ähm, konkreetsete eelarveridade osas, mis olid seotud instrumentide ümberkujundamisega kahe tuhande kuuendal aastal. üks oli näiteks narkootikumide alal meil olid ette nähtud vahendid narkootikumide ka võitlemiseks. aga samas meil ei olnud nagu võimekust kõike hõlmavalt selle küsimusega tegeleda. aga samas see on osa nagu Euroopa Liidu narkootikumide vastase võitluse strateegiast. ja veel me oleme hakanud ähm, re-, regionaalsetes ja ähm, liikmesriikide programmides olevaid elemente ka nagu harmoneerima. siin on mitmeid valdkondi, mida enam ühenduse äh, rahadest ei saa finantseerida. ja seda tuleb arvestada. veel paar märkust mida finantseeritakse artikkel neli üks osas eh, nagu te teate, järgmisel aastal jõustub klaster eh, lõhkemoona konventsioon ja see on seotud ka artikli neli lõikega üks. me oleme arutanud ka väike- ja kergrelvi. loomulikult, kui me soovime mingisugust rolli mängida, siis meil on vaja selle töö tegemiseks ka raha ja selles ongi selle artikli neli lõike üks mõte. kui äh, maksimaalset äh, määra tõsta, siis on see võimalik. me räägime praegu neljakümnest või kuue, neljakümnest kuni kuuekümnest miljonist ja seda ma tahtsingi öelda, aitäh. Grazie ähm.... aitäh nii, proua Promptner, meie aeg on läbi, võib-olla ma võiksin teile enne kümnenda novembri hääletamist ähm, anda aja, et te äh, kommenteeriksite, aga nüüd kolmkümmend sekundit, kui soovite. kõigepealt suur aitäh variraportööridele väga hea koostöö eest. komisjoni äsja antud informatsioon on meile väga kasulik selleks, et asja otsustada. tsiviilsõjalist koostöö kohta äh, kolleegid on väga hästi vastanud, ma olen ähm, jah, ähm, selle rahupartnerlus, rahutagamispartnerluse sisulises osas sama meelt naiste rollide kohta ma ütleksin, et jah, see on programmis olemas, äh, aga kui uus komisjon on, siis äh, sooviksin kindlalt teada. vaimustav see oli lausa lühiduse supernäide. ja nüüd on meie seltsi jõudnud Horvaatia pealäbirääkija. tere tulemast meie komisjoni. Teie siin viibimine langeb kokku väga positiivse, väga optimistliku faasiga läbirääkimistel Teie olete siin meie seltsis tänu sellele, et teie minister praegu just äh, Stockholmis kirjutab leppele alla ja see lepe sillutab tee Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemisele. niisiis, me oleme äärmiselt suure huviga valmis jälgima teie ülevaadet. härra esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud minu jaoks on täna siin viibimine, väliskomisjonis viibimine väga suur au ja väga meeldiv võimalus. ja mul on hea meel, et mul on võimalus mõtteid vahetada Horvaatia kohta. kõigepealt ma sooviksin teile edasi anda minister Gordan Jandrokovitši tervitused, üks ähm, teine väga oluline sündmus äh, ei äh, lubanud tal täna Brüsselisse tulla, ta nimelt mm, paar tundi tagasi Stockholmis kirjutas alla Horvaatia-Sloveenia arbitratsioonileppele. Eh, suur aitäh esimest Albertinile, et andsite mulle võimaluse täna siia tulla, see on isegi veelgi olulisem arvestades eh, selle nädala agendat, siin on kaks väga tähtsat punkti meie jaoks, Horvaatia eduaruanne kaks tuhat üheksa ning laienemisstrateegia kaks tuhat üheksa. ma sooviksin kasutada võimalust väljendada Horvaatia tänu Euroopa Parlamendile teie eh, jätkuva ja väärtusliku toetuse eest Euroop- eh,, Horvaatiale meie liikumisel Euroopa Liidu poole. samuti suur aitäh härra Hannes Vobodale, Äh, Horvaatia raportöörile tema väsimatu töö, objektiivsuse, heade nõuannete ja kogu abi eest, mis ta seni Horvaatiale on andnud. Euroopa Parlament äh, on alati tugevalt toetanud Euroopa Liidu laienemist üldiselt ja selles mõttes me usume, et Euroopa Parlament äh, propageerib ja edendab seda poliitikat ka tulevikus ja mitte ainult Horvaatia puhul, vaid ka teiste Kagu-Euroopa riikide puhul. daamid ja härrad, ma sooviksin teile lühidalt rääkida kõige värskematest arengutest Horvaatia osas ja eriline rõhuasetus minu ülevaates oleks ähm, liitumisläbirääkimiste edasiminekutel ja samuti ka äh, liikmelisuse kriteeriumidel. möödunud kuul äh, oli äh, Horvaatia liitumisläbirääkimiste neljanda, äh, neljas aastapäev. Äh, aga siin eriline tähtsus äh, sellele aastapäevale tuli just nimelt suure läbimurde ähm, tõttu kahel rindel. kõigepealt pärast pikka viivitust Horvaatia avas või, või esialgu sulges üksteist pead kokku oktoobrikuisel valitsustevahelisel konverentsil. ja seega see valitsustevaheline konverents oli kõige sisukam seni toimunutest. see kõik sai võimalikuks mitte ainult mitte tänu meie, meie raskele ja suurele tööle, vaid, vaid ka tänu kahepoolsele mõistmisele, milleni on jõudnud Horvaatia ja Sloveenia peaministrid, meil on nüüd omavaheline dialoog heas naa-, heanaaberlikus vaimus ja tulvil vastastikust usaldust. siinkohal sooviksin ma tänada Horvaatia nimel Prantsuse, Tšehhi ja Rootsi eesistujaid, samuti volinik Reeni ning Euroopa Parlamenti nende jõupingutuste ja toetuse eest äh, lahenduse leidmisel ning meie äh, liitumisprotsessiga tegelemisel. täna mõned tunnid tagasi peaministrid Kosor ja Pahor Eh, kirjutasid alla arbitratsioonileppele, seal viibis ka Rootsi peaminister sellel tseremoonial ja see on väga suur os-, eh, samm edasi. Mm, see viib meid lähenema, lähemale sellele lahendusele, mis on võit Horvaatia eh, jaoks, võit Sloveenia jaoks ning kogu Euroopa jaoks. veel on vaja palju tööd teha, näiteks kas meil on vaja ratifitseerida arbitra-, arbitraažileping, kuid ma võin öelda, et meil on ähm, põhjusi, äh, äh, meil on igasugused põhjused olemas, et optimistlikult meelestatud olla. Äh, Horvaatia on saanud seni kõige positiivsema edu aruande ja me oleme vägagi rahul sellega, et komisjon on vägagi selgelt tunnustanud meie saavutusi, me tervitame seda, et komisjoni arvates Horvaatia läbirääkimislep-, läbirääkimised saaks lõpetada kahe tuhande kümnenda aasta äh, jooksul äh, ja komisjon on ka ette pannud finantspaketi Horvaatia liitumiseks ning me tervitame ka komisjoni soovitust äh, koos, määrata ametisse töörühm, kes peaks koostama liitumisleppe. me oleme jõudnud siis niisiis lõppfaasi. Horvaatia on teinud väga suurt tööd ja tulemused on näha Eh, praegu on seis järgmine, kakskümmend kaheksa peatükki avatud, nendest kaksteist esialgu suletud, see tähendab seda, e, e, et see maht on üks kolmandik läbirääkimiste peatükkidest. E, tegelikult on palju veelgi tehtud, ülejäänud viiest peatükist, ähm, mis on veel lahti, kolmteist on kalandus, kakskümmend seitse keskkond, kolmkümmend üks väliskaitse ja äh, julgeolekupoliitika, neid saab kõige, esimesel võimalusel avada, me oleme täiesti valmis nende peatükkide avamiseks ning me usume kindlalt, et kui see on tehtud, siis kui need on avatud, siis saab nad väga peatselt ka sulgeda. me sooviksime maksimaalselt peatükke sulgeda enne aasta lõppu Äh, Horvaatia on täielikult lõpetanud töö ähm, täiendava nelja peatüki osas ning peatselt saab sama juhtuma ka veel viie peatüki osas. Horvaatia on kogu selle aasta jooksul jätkanud jõuliselt sisemisi reforme, mis on vajalikud selleks, et me vastaksime Euroopa Liidu liikmelisuse kriteeriumidele. me teame, mida meilt oodatakse, mis on vaja teha äh, ja selles mõttes ähm, võrdlused teistega on väga suureks abiks Eh, me oleme päris suurt edu saavutanud oma õigustiku vastavusse viimisel eh, Euroopa Liidu õigustikuga nende avatud peatükkide osas just nimelt. Eh, meie läbirääkimiste algusest saadik Horvaatia parlament on vastu võtnud üle kolmesaja Euroopa Liiduga seotud seaduse, eriti on keskendutud mm, äh, harmoneeritud õigustiku ähm, kohaldamisele, meie ekspertide koolitamisele ning piisavate finantsvahendite kindlustamisele reformide jaoks. ja ma võin öelda, et Horvaatia on demonstreerinud oma võimekust ja valmidust läbi viia kõige raskemaid ja kõige tundlikumaid reforme, muuhulgas näiteks laevaehituses ning kohtualal. Ehm, laevaehitus, selle, see käib kaheksanda peatüki alla konkurentsipoliitika, siin ma sooviksin öelda, et Horvaatia on väga tihedas koostöös komisjoniga selleks, et ähm, määratleda ähm, teine hangete voor ähm, meie kuue laevatehase äh, privatiseerimiseks. edasi kahekümne kolmes peatükk, see puudutab kohtusüsteemi põhiõigusi äh,, siin ähm, on meil pühendatud jõupingutusi õigusriigi tugevdamisele ning ähm, neutraalse kohtu äh, instantsi tugevdamisele ja tõhustamisele. viimase paari aasta jooksul on päris suurt edu ähm, saavutatud ähm, lahendamata kohtuasjade vä arvu vähendamisel umbes kaheksa protsenti aastas on neid vähem olnud. kahe tuhande viienda aasta lõpuks äh, oli neid lahendamata juhtumeid umbes poolteist miljonit, praeguse seisuga on neid umbes kaheksasada kuuskümmend tuhat. praegu meie põhitähelepanu on öm, ähm, umbes sajal tuhandel juhtumil, mis on vanemad kui kolm aastat ja me jätkuvalt tegeleme nendega. mis puudutab äh, kohtunike ja prokuröride hindamist ja ametisse määramist, siis siin oleme me võtnud täiendavaid samme selleks, et kriteeriumid sellele elukutsele asumiseks oleks objektiivsed ja läbipaistvad. me oleme ka öö, äh, püüdnud parendada öö, äh, parimate kandidaatide väljavalimist ning öö, äh, praegu asutatakse riiklik koolitus kohtu, riiklik kool kohtunike koolitamiseks kohtuvõrgustiku ratsionaliseerimine on praegu käimas ning äh, me võtame kasutusele uusi meetodeid, näiteks vahendamine ja võtame kaasa, kasutusele ka uusi tehnoloogiaid. ma sooviksin teile toonitada, et me võtame kõik vajalikud sammud selleks, et saaksid täidetud lüngad meie kohtusüsteemis ning et see vastaks kõige kõrgematele Euroopa standarditele. selleks, et tõhusamalt võidelda korruptsiooniga, oleme me veelgi tugevdanud institutsionaalset raamistikku ja selle tulemusel on juba ähm, pädevate asutuste äh, koordinatsioon ja parem õiguslik raamistik kaasa toonud äh, tulemusliku töö ja mm, suurema kohtuasjade ähm,, koht-, kriminaalasjade arvu Mm, välja on tulnud päris kõrgetasemelist korruptsiooni, samal ajal on püütud ähm, samasuguseid jõupingutusi pühendada sellele, et tõsta inimeste teadlikkust sellest, kui kahjulik ja vastuvõetamatu on korruptsioon. rahvusvahelise kuritegevusega võideldes kavatseme ähm, jätkata oma intensiivseid rahvusvahelisi, aga ka regionaalseid äh, jõupingutusi Horvaatia on suuri jõupingutusi teinud administra-, haldusvõimekuse tugevdamiseks, meil on ähm, moodustatud haldusministeerium. ja äh, see annab täiendavat hoogu meie avaliku halduse kaasajastamisele. üldiste haldusprotseduuride tõhususe tõstmine ning inimressursside arendamine on eriti oluline. meie eesmärgiks on mitte ainult täita kõik vajalikud eesmärgid, aga valmistada ka Horvaatiat ette tulevaseks liikmelisuseks Euroopa Liidus. selleks, et sellest liikmelisusest täie, kõige täielikumat kasu saada meie jõupingutused, mis on suunatud vähemuste õiguste kaitsmisele, neid on juba tunnustatud ja me kavatseme eh, jätkuvalt parendada selliseid valdkondi nagu tööhõive, avalik haldus, kohtuvõim ja politsei ning eh, samuti tegeleda ka kultuuriliste ja haridusalaste õigustega, eriti roomade osas. Eh, mis puudutab põgenike tagastamise protsessi, siis Horvaatia on siinkohal teinud vägagi suuri äh, ähm, eraldanud vägagi suured rahalised vahendid, viis koma kolm miljardit euro, eurot, kõike selle nimel, et oleks olemas vajalik infrastruktuur, vajalik äh, elamispind ning ka ähm, äh, vajalikud sotsiaalsed ja majanduslikud eeltingimused jätkusuutlikuks tagasisaatmiseks äh,. vastava elamuprogrammi elluviimine on jõudmas oma lõppfaasi äh,, me oleme äh, Eh, ka alustanud eh, kahepoolset koostööd Serbia ning Bosnia-Hertsegoviinaga. lugupeetud saadikud, me oleme teadlikud, et eh, reservid kahekümne kolmanda peatüki avamisel on seotud meie koostööga IKT Y-ga ja ähm, siin ma sooviksin öelda, et me oleme pühendunud täielikule koostööle nendega. pärast seda, kui peaprokurör Brammerts käis Saabrekis, e, moodustati e, asutuste vaheline e, eritöörühm mm, selleks, et koha, ellu viia prokuröri konkreetseid ettepanekuid see töörühm on juba esitanud prokuratuurile kaks töödokumenti, ehm, mille alusel saab täiendavaid juurdlusi läbi viia ning lõpparuanne on neilt tulemas käesoleva nädala lõpus. lisaks sellele kutsuti ka eh, prokuröri eksperte eh, üles arutama neid dokumente ning eh, andma sellega võimalus töörühmale viia juurdlus läbi niimoodi, et kõik osapooled sellega rahule jääksid. kõike seda arvestades, arvestades ka Euroopa Komisjoni positiivset hinnangut ähm, peatükile kakskümmend kolm, loodab Horvaatia, et selle peatüki avamisel enam täiendavaid takistusi ei peaks olema. daamid ja härrad, me kõik teame, millised ähm, väljakutsed meie ees veel on, aga me oleme valmis nendega toime tulema ja tegema kõik, mis vajalik selleks, et me äh, vastaksime Euroopa Liidu liikmelisustingimustele. me oleme kindlad, et meie läbirääkimisi viiakse läbi tõhusalt ja me oleme mm, vägagi otsustavalt meelestatud, et kõik see töö saaks tehtud kahe tuhande kümnenda aasta keskpaigaks ja samal ajal me jätkuvalt ja aktiivselt toetame Kagu-Euroopa riikide Euroopa-suunalisi püüdlusi Ähm, mille aluseks on individuaalne lähenemine ja äh, kriteeriumidele vastamine. kuna äh, Horvaatia on kõige kaugemale jõudnud oma liitumisläbirääkimistes Euroopa Liiduga, äh, siis me oleme kirjutanud alla ka Euroopa integratsiooniprotsessi alase koostöö protokollid Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, Montenegro, Makedoonia ja Serbiaga me jätkuvalt jagame oma kogemusi naaberriikidega, kuni neie, nemad jõuavad Euroopa Liidu nii-öelda eesmärgi saavutamisele, eh, sest sellel ei ole alternatiivi. praegu me analüüsime väga põhjalikult ja jälgime väga põhjalikult arenguid Bosnia-Hertsegoviinas, Bosnia-Hertsegoviina stabiilsuse tugevdamine on otsustava tähtsusega kogu regiooni stabiilsusele äh, ja me toetame reforme, mis on suunatud paremini funktsioneeriva riigi mm, saavutamisele. me tervitame Euroopa Liidu ja USA jõupingutusi poliitilise kontens-, konsensuse saavad, saavutamisel mm, Bosnia-Hertsegoviina juhtide vahel, meil on kõikehõlmavad suhted regiooni riikidega, me anname jätkuvat tuge kõikidele regionaalsetele initsiatiividele, eriti transpordi, energia ja veemajanduse eh, alal. me arvame, et eh, sellega on meil eh, võimalik ka omalt poolt panus anda, muidugi me tervitame soojalt Islandi pürgimusi Euroopa Liidus ähm,, liiduks, liikmeks saamisel ja me oleme äh, hea meelega nõus oma vaateid ja kogemusi jagama sõpradega Reykjavikist. Euroopa eh, Liidu laienemisprotsess on sisendanud eh, usaldust, eh, teadmisi ja see on olnud ka väga tugevaks motivatsiooniks reformide läbiviimisel ning koostööl. me oleme väga pika mm, tee maha käinud, me oleme jõudnud finišijoone lähedale aga sellele vaatamata me teadvustame, et meie ees on jätkuvalt väljakutsed, me oleme otsustavalt valmis oma tööd jätkama. see on eriti seotud selliste mm, võtmetähtsusega valdkondadega nagu kohtusüsteemi reform, avaliku halduse reform, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, täiendavad majandusreformid ning ka haldusvõimekuse parandamine Eh, terve rida neid peatükki, millest me praegu läbirääkimisi peame, muutusid veelgi ähm, äh, raskemateks äh, majandus- ja finantskriisi valguses, see on ju meil äh, ühine Euroopa Liidu ja ülejäänud maailmaga. aga ma olen kindel, et me saame selle ajaloolise ülesandega edukalt toime tuldud ja me loodame, et Euroopa Liit jagab meie entusiasmi ja ootusi Eh, Horvaatia läbirääkimised on strateegiliselt tähtsad ehm, kogu Kagu-Euroopa stabilisatsiooni seisukohalt. Ehm, eh, meie edu on nende edu ja veel üks tähtis küsimus. Eh, Horvaatia tervitab soojalt Tšehhi presidendi poolt Lissaboni leppe allakirjutamist ja me loodame, et see pöördelise tähtsusega dokument peatselt jõustub. kui Lissaboni lepe on paigas, avaneb uus peatükk, uus ajalooline peatükk Euroopa Liidu jaoks ja me oleme kindlad, et me saame peatselt hakata oma ülesandeid täitma just nimelt selle lepingu raames. me usume kindlalt, et hoog, mis, mille Horvaatia hiljuti saavutas äh,, äh, et Äh, see mõjutab positiivselt äh, lähitulevikus äh, peatükkide avamist ja sulgemist. selle hoo säilitamine on otsustava tähtsusega just nimelt sellel etapil läbirääkimisprotsessis. Horvaatia saavutused ähm, see jätkuva tempo säilitamine on nii Horvaatia kui Euroopa Liidu huvides selles mõttes me usume kindlalt, et meie ühistöö läheb ladusalt finišijoone suunas ja kordan veel kord, et me saame lõpetada läbirääkimised kes-, eh, kaks tuhat kümme keskpaigaks. kõigepealt ja, ja lõpetuseks ma sooviksin veel kord tänada kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ja institutsioone nende abi eest, eriline tänu Euroopa Komisjonile selle väga väärtusliku toetuse eest ning raske töö eest et te olete meid aidanud sellel raskel teel ja veel kord aitäh Euroopa Parlamendile, teie abi ja toetus Horvaatiale ähm, jätkub, me äh, loodame teie toetusele ja oleme kindel, et me tuleme toime absoluutselt kõikide takistustega, et me ületame kõik takistused ning me jõuame lõpuks sinna, kuhu me kuulume Euroopa peresse. grazie, doktor eh, Drobidžak. suur tänu. alustuseks saab sõna härra Svoboda, kes äsja käis kaheks päevaks Horvaatias ja Sloveenias ja on äh, selle küsimuse raportöör. suur tänu, ma teen väga lühidalt, sest ma esitan oma raporti homme, äh, ma ei hakka siin aega raiskama. kolm märkust suur tänu Horvaatia esindajatele siin, kes tõesti töötavad oma riigi ja Euroopa integratsiooni nimel, sest äh, nende liitumine on ka ju meie huvides. teiseks, nagu juba öeldud, ma käisin just Sloveenias, viljakad äh, äh, jutuajamised toimusid nii Sloveenias kui ka Horvaatias sealse peaministri ja välisministriga Horvaatia ja Sloveenia poliitilised suhted pole kunagi olnud nii head kui praegu. inimeste vahel olid suhted ju alati head, aga poliitiliselt oli probleeme. seetõttu peaksime me nüüd ära kasutama selle võimaluse, ületamaks see tõke Horvaatia liitumise ees Euroopa Liiduga. mainiti juba, et ratifikats-, ratifitseerimisprotsess, siis on veel probleeme me peame kõik äh, nõustuma selle ratifitseerimisega. ma olen koostööd teinud äh, Zoran Milanovitšiga, äh, Horvaatia sotsiaaldemokraatide juhiga, ma üritan teda veenda, et seda dokumenti ratifitseerima ja samuti peame me rääkima siin parlamendi sees, liidritega, nagu näiteks härra Brokiga, kes või-, võiks veenda inimesi Ljubljanas seda dokumenti ratifitseerima. ja kolmandaks, läbirääkimiste juht äh, mainis juba mitmeid probleeme, aga need probleemid võib lahendada üsna pea, eriti öö, äh, koostöö IKTE-ga mul on jäänud mulje, et äh, Horvaatia soovib tõesti need kõik dokumendid üles leida, võib-olla mõni üksikisik ei ole sellest huvitatud, kuid Horvaatia üldiselt on. ma arvan, et see töörühm on teinud head tööd, neid võiks toetada ka mingisugused äh, väliseksperdid, kes võiks probleeme selgitada välismaal ka mõningatele meie valitsustele, kes on väga kriitilised ma lõpetaksin nüüd, sest homme võin ma rääkida pikemalt. täiskoostöö IKT-ga on oluline, aga mitte ainult Horvaatiale, vaid ka teistele riikidele. võib-olla siin, võib-olla tuleks mainida üld, üldises raportis, et koostöö IKT-ga on väga oluline, sest see ei ole tõesti ainult Horvaatia probleem. suur tänu, härra Svoboda kaheks minutiks härra Posselt, variraportöör. suur tänu, härra esimees. kolm allkirja tegid Horvaatiale tee avatuks, nimelt äh, kaks äh, eile Prahas ja siis äh, üks Stockholmis ja mul on väga hea meel kuulda härra Soboda äh, arvamust, et äh, me peame seda ainulaadset arvamust tõesti kasutama ja seetõttu ma liitun selle üleskutsega, eh, mis on esitatud poliitilistele parteidele mõlemas riigis, nii Sloveenias kui ka Horvaatias, nimelt nad peaksid kasutama seda ainulaadset ähm, hetke, ma sooviksin ka väga selgelt öelda, et kui seda hetke ei kasutata, siis see ei kahjusta mitte ainult Horvaatiat, vaid ka Slovaaniat ja ka Euroopa Liitu tervikuna. seetõttu me peame seda asja nüüd edasi viima, kuid sellegipoolest ma sooviksin veel mainida, et äh, ma muretsen väga selle pärast, et viimasel hetkel veel hakatakse kunstlikke tõkkeid äh, tekitama, ma olen härra äh, Ponsnjakile väga tänulik selle eest, millise energiaga ta on asunud töö kallale, kuid sellegipoolest me peame ka vaatama, et need jõud, mis seni on äh, peitunud tõkete taha, et nad ei hakkaks mingisuguseid teisi punkte kasutama. nüüd, mis puudutab Endis-Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga koostööd, siis ma toetan küll seda, kuid see, kuidas seda praegu äh, välja mängitakse, äh, see näitab väga täpselt, et väga selgelt, et väga paljud, et osad osapooled mängivad endiselt veel aja peale ja loodavad, et aeg neid päästab liikmesriike ja poliitilisi jõude on, kes leiavad, et Horvaatia liitumine on oluline. üks Saksamaa poliitik mainis kunagi küll midagi muud Berliinis, kuid ta ütles ka väga täpselt, et see on tema isiklik arvamus, kuid selleks see olekski pidanud jääma. me peame nüüd lõppude lõpuks äh, mõistma, et me oleme jõudnud läbirääkimiste lõpuni ning ma sooviksin sellegipoolest pealäbirääkijalt küsida, et kas ta arvab, et oleks võimalik, et kõik äh, peatükid aasta lõpuks vähemalt avataks ja et äh, hiljemaks järgmise aasta kevadel, kevadeks need peatükid saaks ka suletud meie parlamendina siin kindlasti panustaksime omalt poolt, kuid ma arvan, et me peaksime väga tähelepanelikult olema just nende kunstlike tõkete osas. suur tänu, suur tänu, härra Posselt ja nüüd äh, härra äh, Kaaler. suur tänu, härra esimees. me tervitame Horvaatia edusamme teel Euroopa Liitu, see on hea Horvaatia jaoks, selle naabrite jaoks ja ka Euroopa Liidu jaoks tervikuna. mul oli väga hea meel, kui ähm, härra raportöör Svoboda äh, külastas nii Ljubljanat kui ka Zagrebi, sellepärast et ainult sel-, selliselt sai ta ise ka tunnistust need mõlema valitsuse edusammudest ja sai oma arvamuse koostada. ma võin ainult äh, kinnitada, kui oluline on praegust äh, hetke ära kasutada. ei ole lihtne Horvaatias, kus katoliku kirik on juba arvamust avaldanud selle lepingu vastu, see on äärmiselt kummaline, arvestades praeguse poliitikaga ja on juba ka alustatud äh, allkirjade kogumist petitsioonile, mis on suunatud selle lepingu vastu. valitsuse koalitsioon on see, on selle poolt ja ja opositsioon on vastu, nii et äärmiselt oluline on rääkida ka meie poliitiliste vastastega, nii et me saaksime selle kahe aastakümne, kaks aastakümmet kestnud probleemi lõpuks äh, lahendatud Sloveenias. me loomulikult soovime hea naaberlikke suhteid ja nende suhete raames sooviksime ka, et Horvaatia kõikide huvides äh, näitaks ka üles äh, mõistmist oma naabrite huvide osas. meie kahe riigi vaheline probleem on kestnud liiga kaua, see on siis seotud piiriküsimusega ja ma arvan, et praegu on õige aeg lahendada sellised probleemid ja need, mis on seotud ka Bosnia-Hertsegoviinaga. sellepärast, et kui need riigid hakkavad liituma Euroopa Liiduga, siis see ajapikkuse probleem ainult suureneb. suur tänu, härra Thaler ja nüüd saab sõna kolleeg Kačins. Grazie, presidente, spoštovane kolegice in kolegi. lugupeetud daamid ja härrad härra Drobnjak. ma tervitan teid ja teie valitsust ja eelkõige ka just valitsuse juhtu selle poliitilise julguse osas, mida te olete üles näidanud äh, selleks, et üles ehitada paremat äh, tulevikku. kuid sellegipoolest, härra Drobnjak, mul on ka mõningad äh, mured. nimelt, mis puudutab peale kahekümne viiendat juuni äh, tegevuse üheksakümne esimesel aastal, mis olid seotud äh, piiriküsimustega, äh, siis praegune, praegu sellised ühepoolsed tegevused ei ole loogilised, need ei vii probleemi lahendamiseni. juba öeldi piiskopite konverentsi avaldus on väga raskesti mõistetav. siin on, siin oli tegu ametliku eh, sõnumiga, siin ei olnud ühe piiskopi arvamusega, vaid eh, katoliku kiriku arvamusega ja ja see ütleb, et nad toetavad blokaade, mitte aga piiriprobleemi lahendamist. mida teie arvate sellest avaldusest? ja edasi mul on väga hea meel, kui te ütlete, et me peame selle asja lõpuni viima, nimelt mis puudutab äh, läbirääkimiste äh, lõpuleviimist. kuid tähtaegade nimetamise asemel me peaksime oma tegevuses olema äh, järjepidevad ja ka Horvaatia edusammud peavad olema järjepidevad, edusammud ka tegevuses on need, mida me soovime ka edaspidi tervitada ja maailm ei ole ainult mustvalge või ka mustpunane või ka roheline punane, nii et kogu poliitiline äh, elu peab kaasa kandma sellele, et Horvaatia äh, edu oleks ka edaspidi äh, suur. ja nüüd kolleeg Brandon, suur tänu. mul on kaks lühikest küsimust, kõigepealt mul on äh, väga hea meel nende äh, Horvaatia edusammude üle, mis ta on teinud viimastel aastatel. Äh, kuid nüüd komisjoni raport on kriitiliselt maininud just justiitsvaldkonda, samuti mis puudutab põgenike osa ja me sooviksime teada, mida te olete, mis on teil kavas selles osas parandamiseks teha. nüüd, mis puudutab Äh, protestiaktsiooni äh, Horvaatia keskkonnaministeeriumi ees ja tegu oli siis äh, protestiga seadusandluse osas, mis väga suurte viivitustega on edasi läinud ja see puudutab keskkonna saastamist. meie arvates selle valitsusvälise organisatsiooni tegevuse piiramine rikub äh, erinevaid äh, põhiõigusi. ja me leiame, et äh, tulevikus sellised meetmed, mis on suunatud valitsusväliste organisatsioonide tegevuse vastu, enam ei korduks. suur tänu! Grazie, eh, onorevole Brandner. La parola alla collega I... Suur tänu. ja nüüd kolleeg Ibrissevitš. suur tänu. E, kõigepealt ma sooviksin e, öelda teile tere tulemast, e, sooviksin õnnitleda teid äh, selle vahekohtuleppe allakirjutamise puhul. mul on üks, aga väga konkreetne küsimus teile. kas te eeldate, et nüüd, kui on sündinud see vahekohtu lahend, kas nüüd see kolmekümne esimene peatükk öö, äh, öö, äh, välissuhted öö, ja nii edasi, kuidas see seda mõjutab, seda peatükki? suur tänu nüüd kolleeg Kopah. suur tänu, härra esimees. ka mina sooviksin tänada selle eest, et te olete siia tulnud ja õnnitlen teid ka selle piirileppe allkirjastamise osas, ma arvan, et see on terve Balkani piirkonna jaoks äärmiselt oluline signaal see näitab ka, kui oluline oli selle probleemi lahendamine, sest tegu oli väga laiaulatusliku probleemiga. probleemid, mis on seotud äh, heade äh, naabrussuhetega, vajavad ka selliseid äh, strateegilisi lahendeid, lahendusi. ja just Horvaatia puhul on see nüüd välja tulnud väga positiivselt. nüüd, mil määral volinik Reeni sekkumine on aidanud kaasa selle lepingu allkirjastamisele. ja mida ta täpselt tegi? kas tema sekkumine, kas komisjoni sekkumine oli nii kõrge tasemega, et ka teised probleemid Balkanil saaksid võib-olla lahendatud? suur tänu nüüd, proua Pakk, ja sellega on siis ka esimene küsimuste voor lõppenud. suur tänu ähm, suur tänu teie ettekande eest, ma arvan, et te näitasite ka täpselt, millised probleemid on lahendatud, mida te olete saavutanud. Äh, minu õnnitlused selle puhul. kõigepealt ma sooviksin tähelepanu juhtida sellele, et mis puudutab veel Sloveenia-Horvaatia problemaatikat, siis seda saab nüüd tõesti väga tõhusalt lahendada, kui äh, mõlemas riigis kõik teevad seda, mida vaja on, sellepärast et Svoboda juba ütles, et tema hakkab, üritab mõjutada opositsiooni Horvaatias nii et äh, ma loodan, et äh, äh, seal ka siis lepingu toetajad saavad häälteenamuse, ma ei tea, kas ma saan samamoodi mõjutada meie Sloveenia kolleegi. sellepärast, et me peame nüüd selle probleemi lahendatud saama. ma käisin just Montenegros, milline, kuidas on olukord piiriküsimuses Montana-, Montenegro ja Horvaatia vahel, kas see probleem on lahenemas või milline on olukord? ja milline on olukord Horvaatia, Bosnia-Hertsegoviina asemel ah,, vahel? igal juhul, kui see, ma loodame, et see probleem ei kordu selliselt, nagu sa, ta on praegu olnud Horvaatia ja Sloveenia vahel. kuid ma pean ma olen tõesti selle vastu, et katoliku piiskopite konverents on sekkunud sellesse küsimusse, ma olen katoliiklane ja ma olen muidu alati eh, igatemoodi toeks, kui kirikuüritusi on vaja korraldada, kuid minu meelest on täiesti ehm, vastuvõetamatu, kui kirik sekkub sellesse küsimusse. siin tekib küsimus, kes selle taga peitub. sellepärast me teame, et eh, kirikutegelased ei ole juristid, sama vähe kui mina olen ja seetõttu nad sekkuvad valesse eh, diskussiooni, ma ei lähe siit edasi oma arvamustega, kuid ma arvan, et need inimesed, kes sellega tegelesid, nemad ka täpselt teavad, mida ma arvasin. igal juhul katoliku kirik ei tohiks selles küsimuses sekkuda, nii nagu ka õigeusklik kirik ei tohiks sekkuda Kosovos või eh, Serbias poliitikasse. suur tänu. suur tänu, proua Pakk ja nüüd saab sõna äh, Horvaatia äh, liitumisläbirääkimiste äh, pealäbirääkija. Sorry, sorry. There, there is, there is a number of esitati terve rida küsimusi. ja kõigepealt vastaksin küsimusele, mis puudutas Horvaatiat ja Sloveeniat. vastan lühidalt Horvaatia-Sloveenia suhetele on tänane päev väga hea. Te vahest mõistate, et ma täna ei soo-, soovi mingisuguseid kommentaare, kommentaare selles küsimuses teha, sest äh, täna kõnelesid juba kaks meie peaministrit Stockholmis, nad rääkisid targalt, nende sõnadel on kaugele ulatuv mõju ja ma arvan, et täna ei peaks sellele midagi lisama vähemalt mitte riigiteenistuja poolt. nüüd ülejäänud küsimused. kas me saame kõik peatükid avatud aasta lõpuks? viis peatükki on veel avamata. kolmteist, kakskümmend seitse ja kolmkümmend üks, millest ma juba rääkisin nende osas oleme me oma läbirääkimiste positsiooni juba ette valmistanud, need on esitatud juba ammu komisjonile. Need peatükid on tehniliselt avamiseks valmis. ja ma arvan, et need kolm peatükki muidugi kui juhul, muidugi juhul, kui antakse nõusolek nende avamiseks, nende puhul on võimalik ava, neid on võimalik avada ühe kuu jooksul, veel Rootsi eesistumise ajal. see, siin jääb nüüd üle siis kaks peatükki veel. peatükk kaheksa, konkurentsipoliitika, seal oli mitmeid äh, eeltingimusi, mis meil on kõik täidetud, aga üks puudutab meie laevaehitustehaseid, kus me peame veel teatud detaile üle vaatama. Äh, esimeses läbirääkimise voorus juba mainiti neid nüüd öö, äh, öö, teises läbi, läbi, läbirääkimiste voorus soovime me selle küsimuse lahendada, komisjon on, on olnud vägagi palju abiks ning see peatükk loodetavasti avatakse detsembris. peatükk kakskümmend kolm, siin sõltub paljus, see paljuski sellest, mida ütleb peaprokurör Pramitš. loodetavasti on tema arvamus positiivne, sellisel juhul saame me avada ka selle peatüki pidades silmas, et kolm eeltingimust, kohtureform, korruptsioonivastane võitlus ja põhiõigused, kõik kolm eeltingimust on Horvaatia poolt täidetud. ja komisjon on ka alla kirjutanud tõendavale dokumendile, kus öeldakse, et Horvaatia on tingimused täitnud. aga loomulikult reeglid ütlevad, et liikmesriigid peavad veel selle dokumendi kinnitama nüüd piiriküsimused. Bosnia-Hertsegoviina, Serbia ja Montenegroga. Montenegro kõigepealt. jah, meil on merepiiri vaidlus ning me oleme väga lähedale jõudnud lõppkokkuleppele me arvame, et kõige parem on see äh, asi tuua rahvusvahelise kohtu ette. Serbia ja Bosnia-Hertsegoviina. me üritame intensiivistada dialoogi lahtiste küsimuste üle ning me soovime Bosniaga äh, pidada läbirääkimisi kahepoolseid ka piiriületuse kohta eriti selle tõttu, et varsti muutub see piir Euroopa Liidu välispiiriks, seetõttu peame me äh, teatud tingimustele piiriületuse osas läbi rääkima. aga me oleme valmis tugevdama dialoogi mõlemas küsimuses ja ma olen kindel, et äh, see, need dialoogid on ka edukad. Need küsimused on kindlasti lahendatavad ja meie arvates ei ole see, need mingisuguseks tõkkeks mille üle läbi rääkida ei saa. nüüd Friends of Earth. pealäbirääkijana annan ma oma parima tagamaks, et, et me täidame kõik oma kohustused, et Friends of the Earth saaks edasi tegutseda sellisena, nagu nad on. mulle siin anti just üks paberileht, kus öeldakse, et see protseduur alles käib, aga ma võtan arvesse teie märkust, vaatame selle asja Saagrebis üle ning ma luban teile, et ma isiklikult kontrollin olukorda. ja lahendame teie probleemi was a question of, um, a question of um, chapter 31. peatükk kolmkümmend üks. ÜVJP, seda peatükki pole veel suletud. me oleme veendunud, et kui Sloveeniaga probleemid on lahendatud ei ole mingisugust põhjust, miks selle peatükiga me kiiresti edasi minna ei saaks. ning me arvame, et selles valdkonnas on Horvaatia öö, saavutused märkimisväärsed läbirääkimiste algusfaasis juba saime me NATO liikmeks, seegi tõendab meie öö, valmidust osaleda ÜVJP-s. Horvaatia on järjekindlalt äh, järginud Euroopa Liidu ühist äh, joont rahvusvahelisel areenil. meil on ka oma regionaalse koostöö nõukogu ning see kõik tõendab Horvaatia suutlikkust ja valmidust mängida selles valdkonnas äh, väga suurt rolli, mis puudutab siis julgeoleku ja välispoliitikat. ja ma olen veendunud, kui probleemid Sloveeniaga on öö, lahendatud, saame me selle peatükiga üsna kiiresti ühele poole. kas ma jätsin mõne küsimuse veel vahele? aa, volinik Rehn. kui suur tema roll oli? loomulikult oli see suur. ja volinik Rehn tegutses raskes olukorras vägagi energiliselt. aga tema ja tema peadirektoraadi roll on eriti oluline äh, abi andmises väga keerulises olukorras. tänu standardite paikapanemisele on meil probleeme palju lihtsam lahendada ja Euroopa Komisjon on meid kõvasti aidanud. ilma komisjoni abita kandidaatriik eh, päris hakkama ei saa. komisjon on olnud vägagi abivalmis, eriti võttes arvesse dokumentide hulka, see ei olnud mitte ainult meile kui kandidaatriigile raske, vaid ka komisjonile ja paljudele liikmesriikidele. ma ei hakka siin numbritest rääkima, aga aga dokumente on tuhandeid ja tuhandeid. ja Olli Rehn on mänginud väga olulist rolli. ilma nende abita ei oleks me nii kaugele jõudnud, kui me praegu oleme. ma vastasin vist kõigile küsimustele. <clears throat> suur tänu, härra pealeverääkija. järgmisena härra Kukal kaks minutit. Uh, thank you, Mr Chairman uh, suur tänu, härra esimees. mul ei ole küsimusi, mul on kolm positiivset üldist märkust. suur tänu, härra Toomriak, nende vastuste eest. väga hea meel oli kuulda teie hinnang ähm, Horvaatiale on äh, sama nagu äh, eduraportis mainitud. kuid tegu on siin jätkuva äh, progressiga ja jätkuv sõna on siin äärmiselt oluline. ja tulevikus me soovime tõesti näha, et see jätkuv protsess tõesti on ka jätkunud. härra Svoboda ütles, et palju tööd tuleb veel ära teha selleks, et protsess lõpule viia. seni te olete teinud head tööd ja me loodame, et te teete head tööd ka tulevikus. kuid ärge arvake, et teile tehakse allhindlust või äh, mingisuguseid vastutulekuid, vastupidi, selles protsessis ei ole mingisuguseid lühemaid teid selleks, et protsess lõpuni viida. teiseks jah, loomulikult liitumisläbirääkimistes on äh, Horvaatial väga positiivne mõju ka teistele riikidele selles regioonis ja ma sooviksin seda rõhutada. Te peate seda võtma kui äh, suurt poliitilist vastutust, sellepärast et äh, väga paljud osapooled, äh, osapoolte tähelepanu on pööratud teile ning nad ka vaatavad, kud-, milline on nende perspektiiv Euroopa Liiduga liitumiseks, võttes aluseks siis teie eeskujuks mul on väga positiivne näha, et ähm, Horvaatia edusammud on tõesti nii positiivsed, ähm, seda juba piirkondlikel põhjustel ja ka teistel põhjustel. suur tänu teile ja edu edaspidiseks! suur tänu, härra Kukan! ja nüüd kolleeg Poskond. kolleeg Giannaku. kõigepealt sooviksin Horvaatia esindajat õnnitleda nende edusammude puhul, ähm, millest ta meile ettekande esitas. nüüd, mis puudutab põgenike küsimusi, äh, äh, proua Paka puudutas seda küsimust, kas kas ajapikku on võimalik, et Bosnia-Hertsegoviina ja Horvaatia vahel ka põgenike küsimus lahendatakse ja teine küsimus puudutab kokkulepet Sloveeniaga. kas Horvaatia esindaja arvab, et need demonstratsioonid, mis praegu aset leiavad Horvaatias, et need võivad viia äh, suuremate äh, demonstratsioonideni, mis on suunatud äh, Horvaatia vastu. suur tänu, kolleeg Tšenako. ja nüüd kolleeg Poskolt, palun. suur tänu, härra esimees. mul on üks küsimus nimelt siin arutelus äh, äh, väljendati lootust, et äh, peatükid avatakse kiiresti ja suletakse ka kiiresti. ma loodan sedasama, kuid ma küsiksin järgmist. komisjoni dokumendis nimetatakse ka ühte tähtaega ja minevikus me oleme ka näinud, et mitte tähtaeg pole oluline, vaid tulemused on olulised. nii et äh, kas me tõesti sõim, võime näha neid tulemusi aastaks kaks tuhat kümme? suur tänu ja sõna saab nüüd härra Vaigla. suur tänu. ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et me võime täna olla äh, tõesti äh, positiivselt meelestatud, sellepärast et kaks peaministrit on selle olulise lepingu allkirjastanud. kuid ülesanne ei ole sellega veel äh, lõpule viidud, sellepärast et ratifitseerimisprotsess ja võimalikud äh, tõkked, mis võivad veel tekkida äh, on olemas nii Sloveenias kui ka Horvaatias, nii et see eh, tee võib veel olla keeruline ja väga palju poliitilist eh, tarkust on vaja selleks, et mitte liiga vara hakata eh, võidu üle rõõmustama. sellepärast, et triumfib tihti, ühe triumf võib olla tihti teise kaotus see lugu, mis on praegu Ähm, toimunud äh, Horvaatia ja Sloveenia vahel seoses piiriküsimusega näitab, et piiriküsimus on oluline. piiriküsimused muutuvad alati suuremaks, lähevad alati kaugemale kahepoolsetest suhetest. ja seetõttu tuleb sellised küsimused enne Euroopa Liiduga liitumist lahendada härra Svoboda äh, raport, mida me homme arutame, on väga palju küsimusi äh, tõstatanud äh, seoses äh, Horvaatia edusammudega, kuid Horvaatia kindlasti on teadlik nendest võimalikest probleemidest ja igal juhul soovin teile palju edu. suur tänu, härra Vaigl ja nüüd kaheks minutiks. kolleeg Angul Raatis suur tänu, härra esimees. ma oleksin hea meelega esitanud kaks küsimust Horvaatia esindajale, aga enne kui ma seda teen, pean ma ütlema järgmist ma loodan, et mitte ükski riik ei peaks ennast niimoodi tundma nagu meie. selles liidus on mängureeglid ning need pannakse paika äh, kapitali poolt. ja ma loodan, et äh, Horvaatia rahvas ei peaks kunagi kahetsema seda, et ta on otsustanud äh, selle liitumise kasuks, ma Äh, loodan, et kõik tulevased liitumised, ka Horvaatia liitumine Euroopa Liiduga, äh, saavad olema sellised, kus liitumise üle otsustatakse referendumi teel. nüüd, äh, mis puudutab eduaruannet, siin on mainitud ka Horvaatia probleeme seoses Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga. kas see tähendab, et Horvaatia endiselt ei tunnusta seda kriminaalkohust, kui see on nii, siis ma võin seda ainult tervitada. ja veel üks äh, punkt. tuleb veel ka edasisi eduaruandeid. ja siis räägitakse seal kindlasti jällegi edusammudest, äh, mis on tehtud teel liitumisele kuid me peame asju vaatama kontekstis. räägitakse edusammudest kindlates sektorites, aga teis-, aga mitte kõikides. ja need raportid on koostatud, ütleme, teatavate autorite poolt aga mida ütlevad inimesed ise keda otseselt need äh, valdkonnad puudutavad, kus veel probleeme on? millised praktilised äh, probleemid on veel äh, olemas? et millistes sektorites, millises valdkondades, millised probleemid on olemas, millised põhjustel? suur tänu kolleeg Agnar Aakrisele. ja nüüd kolleeg Fijon libekomisjoni nimel. suur tänu kuna mina tulen Sloveeniast, eh, siis kõigepealt ma tervitaksin seda poliitilist julgust, mis on viinud eh, nüüd täna eh, piirilepingu allkirjastamiseni, see on äärmiselt oluline poliitilise lepingu allkirjastamine peale aastat kaks tuhat üks ning siinkohal on mõlema riigi parlamendid üles näidanud poliitilist julgust ja ma loodan, et neil on seda julgust eh, edasistes tegevusteski. ma saan aru, kui te ei taha minna selle lepingu üksikasjadesse, kuna see alles täna allkirjastati, kuid sellegipoolest mind huvitaks, et kui Horvaatia kuidas ähm, Horvaatia käitub äh, selles äh, äh, vahekohtus? ja nüüd, mis puudutab eduaruannet, komisjon mainib peale Horvaatia-Sloveenia piiriküsimuse ka seda, et ei ole eru, edusamme saavutatud ähm, Manka Ljubljanska panga osas eriti mis puudutab Sloveenia äh, hoiustajate probleeme. me küll loeme ja kuuleme väga palju sellest, aga kuidas siis täpselt seda probleemi lahendatakse? suur tänu! sellega on nüüd küsimuste voor lõppenud ja nüüd saab Horvaatia esindaja sõna vastusteks, palun well,. First... esimene küsimus puudutas põgenikke, kui ma ei eksi ma eh, selgitaksime tei-, selgitaksin teile täpsemalt meie positsiooni selles väga olulises küsimuses. on iseenesestmõistetav, et meie jaoks tagasi, põgenike tagasisaatmine ja integreerimine on prioriteetne humanitaarküsimus. ma olen juba öelnud, et me oleme põgenike osas märkimisväärseid edusamme saavutanud. kaks kakssada kakskümmend üks eh, tuhat siseriiklikult eh, põge-, paguluses olevat inimest on naasnud öö, eh, oma elukohta ja üle viie miljardi on kulutatud näiteks neile elamute ehitamiseks ja nii edasi. sada nelikümmend kuus tuhat elamut on ümber ehitatud. see näitab meie ponnistusi. Eh, siin oleme seotud eh, Sarajevo deklaratsiooniga ja muude dokumentidega. Horvaatia viib ellu ka eh, kiirendatud elamu ja hooldeprogrammi mm, põgenike naasmiseks. muidugi praegune majandus- ja finantskriis äh, muudab meie töö raskemaks, aga sellele vaatamata me jätkame kõiki oma jõupingutusi. üks asi, mm, ma arvan, mida tasub siin mainida, ma loodan, et teil on üks minut veel äh, aega. rahvusvaheline üldsus on ka tunnustanud meie tööd. praegu Serbias väidetakse, et seitsekümmend tuhat Horvaatia pagulast on ikka veel Serbias. meile tundub, et need fakt, nendes, nende faktide tõesuses ei ole veendutud ja need on lihtsalt äh, välja käidud. näiteks äh, Horva- äh,, Horvaatia serblasi väidetavalt kahe tuhande üheksanda aasta aruande järgi on kaheksakümmend tuhat veel paguluses. Äh, samas ÜRO viimased aruanded mm, on äh, vastuolulised ka ähm,. paljud on nii-öelda mitmes kategoorias kirjas, väga paljud neist on vahepeal juba võtnud endale Serbia kodakondsuse, nii et ma sooviksin väga selgelt öelda, minu kommentaarid ei sea kahtluse alla inimeste õigust naasta. igaüks, kes seda soovib, peab saama tagasi minna. sõja algusest samas on aga muud öö, läbi, on, on juba läinud kaheksateist aastat, no ühesõnaga põgenikega me tegelema öö, maksku see, mis maksab, see ei ole mitte ainult meie kohustus liitumisläbirääkimistega seoses, ähm, see on ähm, meie kui sellise riigi kohustus, kes väga kõrgelt väärusta, väärtustab inimõigusi. Ähm, peatükkidest siis jah, me loodame, et esialgselt suletakse äh, need nimetatud äh, peatükid ja et saame ka liitumislepingu alla kirjutada võetud ja siis algab ratifitseerimine. see on väga raske töö, aga komisjonile liikmesriikide abil on see võimalik. nagu te ütlesite, see mäng ei ole veel läbi, mäng ei ole kunagi läbi. kuna ma olen üheksakümne teisest aastast Horvaatia ähm, diplomaatiaga tegelenud, tean ma vägagi hästi, et see äh, mäng ei ole kunagi läbi. Te tõstatasite kaks asja rahvusvaheline ähm, tribunal, meil on põhimõtteliselt äh, leping koostöö kohta nendega. kaheksasada nelikümmend kaheksa taotlust on äh, prokurör ähm, äh, Jugoslaavia sõjatribunalist äh, meile äh, kaheksasada nelikümmend kaheksa taotlust saatnud äh, informatsiooni kohta ja me oleme nendele ka vastanud. me teeme väga suurt tööd. ma oma sissejuhatavates märkustes juba üksikasjalikult rääkisin sellest tööst, mis me teeme ja sellepärast üksikasjadesse rohkem ma laskuda ei sooviks. Teie, proua, küsisite kes saab olema öö, ähm, äh, Horvaatia esindaja selles vahekohtus, ma ei tea, kes see personaalselt saab olema, aga kindlasti tipptasemel eksport, ekspert. Ljubanska panka probleem, vastastikuse usalduse ja vajaliku keskkonna öö, olemasolul saab kindlasti lahendatud. ma ei tea, kas mul midagi jäi kahe silma vahele ka või? ah soo, jah. küsimused raskuste kohta protsessis. aeg on piiratud ja sellepärast ma mainiksin mõned peatükid, mis meie jaoks on väga olulised. loomulikult kõik peatükid on omal moel tähtsad, aga meie jaoks öö, peale kahekümne kolmanda on öö, väljakutseid veel kahekümne teises peatükis, see on regionaalpoliitika ja struktuurifondid. me teame, kuivõrd oluline selle peatüki jaoks on administratiivsuutlikkus ja see on ka üks meie prioriteete, see on raske töö, aga me oleme eriti just nimelt sellele fokusseeritud. meie eesmärgiks ei ole mitte ainult edukalt läbirääkimised lõpetada, meie eesmärgiks on juba paika saada ka selline haldusstruktuur, mis annaks äh, kindlustunde, et äh, Horvaatia on tõhusalt võimeline funktsioneerimine. liitumine või, või peatükkide tugevdamine ei ole eesmärk omaette. eesmärk on Horvaatia võimekuse parendamine niimoodi, et me tuleksime toime Euroopa Liidus et me saaksime demonstreerida, kuivõrd ähm, Euroopa liikmelisust vääriv riik me oleme. esimees, väga hea, palju õnne teile ja edu! Ähm, meie kohtumine on siin kulgenud väga südamlikus mm, õhkkonnas, paljud saadikud esitasid palju küsimusi, te vastasite neile väga täpselt ja lootkem siis, et see protsess jõuab lõpuni. ma teen ettepaneku teha väike paus. jätkame kell kuus oma viimase päevakorrapunktiga.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

Colleghi, visto che siete quasi gli stessi di... daamid ja härrad, kuna te olete ikka veel siin, siis võime me uuesti koosolekuga algust teha ennem kella kuute. ja räägiksime siis komisjoni kahe tuhande üheksanda aasta laienemisstrateegia dokumendi resolutsioonist Lääne-Balkani, Islandi ja Türgi kohta. kõigepealt tuleb öelda, et mul on suur au olla raportööriks selles küsimuses, kuigi see on lihtsalt selline formaalne roll minu, minul kui komisjoni esimehel. tegeliku töö selle teksti kallal tegid ära minu kolleegid, keda ma tahaksin ka tänada. Nad on olnud öö, dialoogis nende riikidega, kes liiguvad Euroopa Liidu suunal. ma tahaksin neid tänada. ja kindlasti kuuleme ka ära nende argumendid, sest nemad oskavad asju paremini selgitada. miks me sel-, seda küsimust täna nii kiiresti arutame? meil on juba nii aega vähe. enne nõukogus tehtavat otsust. komisjon on algatanud laienemisstrateegia alase arutelu ja nüüd liigume me lõppotsuse suunas laienemispoliitika on olnud korduvalt äh, edukas, eriti ida pool, me võime olla viimaste aastatel toimunuga, toimunule uhked. kuigi ei saa eitada, et nii erinevaid riike on keeruline integreerida. eriti arvestades, et need riigid alles hiljuti demokratiseerusid. Lääne-Balkani riike tunnustati juba kahe tuhande kolmandast aastast võimalike kandidaatriikidena. ja kaks nendest, Horvaatia ja Makedoonia, on äh, juba kandidaadid, nagu ka Türgi ja ka Island. hiljuti kohtusime Islandi delegatsiooniga siin komisjonis majandus- ja finantskriisi tõttu soovib Island nüüd liituda Euroopa Liiduga. ma olen rahul sellega, et nagu juba eelmisel koosolekul öeldi, Äh, Horvaatia ja Sloveenia on jõudnud oma piiri küsimuses kokkuleppele, sellega jõuame me veelgi lähemale läbirääkimiste lõpule. me kuulasime nüüd just ära ka Horvaatia poolse pealläbirääkija ning me oleme kindlad, et äh, Horvaatia suudab viimased reformid läbi viia ning kirjutada alla dokumentidele, mis on vajalikud liitumiseks meie liiduga ka Makedoonia on saavutanud suurt edu, läbirääkimised peaks algama üsna pea. ja ka nime küsimus peaks lahenema üsna pea. mis puudutab Bosniat, siis olukord ei ole nii rahuldustpakkuv, põhiseaduslik reform peab jätkuma aga ka seal võib äh, olla optimistlik. Türgi peab veel palju, paljudes erinevates sektorites ära tegema. suhete paranemine Armeeniaga on hea, aga ära tuleb teha veel nii mõndagi, eriti mis puudutab sõna- ja usuvabadust aga ma nagu juba ütlesin, on saavutatud edu, mis puudutab ülejäänud riike. Montenegro ja Albaania on õigel teel, nad peavad jätkama reformidega. meie hiljutised otsused õhutavad neid seda tegema ning me võime olla optimistlikud selles osas, et vaheprotokoll ratifitseeritakse üsna pea. oma ettekandes tõin ma välja ainult äh, pidepunktid. nagu ma ütlesin, tegeliku töö tegid ära meie eksperdid, kellel on pikad kogemused selles valdkonnas ning ma paluksin, et just nemad äh, edendaksid meie arutelu, kõigepealt proua Pakk. suur tänu, ma räägiksin eelkõige kahest juhtumist, ma arvan, et punktis kaksteist kus me räägime Serbiast, siis me ei tohiks unustada seda, et Serbia mängib äh, erilist rolli, mis puudutab neid serblasi, kes elavad Kosovos. novembris toimuvad Kosovos kohalikud ähm, valim-, kohalike omavalitsuste valimised ning äh, täna mul on ka äh, Kosovo serblased äh, siin minu juures ning nemad tegelevad selle küsimusega ja oleks väga hea, kui teie ka panustaksite sellesse ja homseks ma teen ka oma vastava muudatusettepaneku. teiseks ma sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et punktis kolmteist, kus räägitakse Bosnia-Hertsegoviinast, et siin me peaksime ka muudatusettepaneku tegema, mille ma esitan homme ma paluksin, et me teeksime sellest kaks punkti. esimene punkt puudutab siis seda, et me tervitame, et Bosnia-Hertsegoviina lõpuks ometigi on, on teinud edusamme eh, viisa lihtsustamise eh, režiimi osas, edusamme. ja teine punkt puudutaks siis seda, et me küll nendime, et rahvusvaheline avalikkus Bosnia-Hertsegoviinas on tegutsenud, kuid et me loodaksime, et kui rahvusvaheline avalikkus seal tõesti tegutseb, et siis see toimuks äh, olemasolevate lepingute alusel ja, ja seda ei ole äh, praegu toimunud. ja ka selle kohta olen ma muudatusettepaneku teinud. sooviksin veel märkida järgmist, ma ei kujuta ette, et äh, et me oleme päris korrektsed, kui me viieteistkümnendas punktis räägime Albaania ja Montenegro. sellepärast, et Albaanias tuleb siin, Albaaniat tuleb siin eraldi mainida. Albaanias on tegu opositsiooniga, mis läheb tänavatele, selle asemel, et olla parlamendis, meil on stabiilse valitsusega tegu, mis koosneb ähm, demokraatlikust parteist ja ühest sotsialistlikust väiksemast äh, parteist ning juba see, näitab suurt poliitilist küpsust äh, selles riigis, mida paljud isegi ei uskunud sellest riigist. nii et me peaksime seda fakti tervitama ja me peaksime opositsiooni üles kutsuma, et nad oma tööd teeksid, nad peaksid olema parlamendis ja mitte tänavatel. ja kuna ma tegelen selle riigi küsimusega juba väga kaua, siis äh, me oleme arvukalt resolutsioone vastu võtnud, kus me tollast opositsiooni, praegust valitsuse ähm, koalitsiooni siis äh, kutsunud üles, et nad läheksid vali-, äh, äh, äh, tänavatele, nii et me ei, nii et me ei, ma leian, et me peaksime siis ka praegusele opositsioonile meelde tuletama, et neid on valitud selleks, et nad oleksid parlamendis ja teeksid seal oma tööd ja homme saame siis esitada oma muudatusettepanekud, suur tänu. suur tänu, proua Pakk. väga oluline sõnavõtt. ja nüüd proua Omen Roet on, ta on nüüd oma kohal ja tema saab kõigepealt sõna, tema on raportööriks teemal, mis puudutab Türgit. suur tänu, härra esimees. ma ei hakka asja väga pikalt selgitama. homme me saame arutada seda veel ähm, eduaruande raames. oluline on see, et need mõningad punktid, mida äh, komisjon on maininud oma edu aruandes, me peaksime äh, ka ise arutama. nimelt, mis puudutab õigusriiki ja mis puudutab äh, kahepoolseid küsimusi Türgi osas. ma sooviksin need mõlemad küsimused kaasata ka resolutsiooni. Türgi lõigus puudutaksin ma ka justiitsreformi küsimust, sellepärast et kõik probleemid, mis Türgis on, on põhjustatud tõsiasjast, et justiitsvaldkond on küll sõltumatu, kuid mitte erapooletu. ning kõik reformid, mis peaksid nüüd toimuma, peaksid toimuma kiiresti. kuid selleks on vaja loomulikult ka äh, äh, kohaliku äh, Ähm, parlamendi ähm, nõusolekut. nüüd Küpros. delegatsioon käis eelmisel nädalal koos, seal räägiti ka Küprose küsimusest ja ka Ankara lisaprotokollist. siin on tegu lepingulise kohustusega, mille Türgi on endale võtnud ning kahe tuhande üheksandal aastal tuleb aruanne esitada ka selle kohta. ma tean, et muudatusi on tehtud, muudatusettepanekuid on tehtud, kuid mis äh, tulemused on sellel, kui selles valdkonnas mitte midagi ei toimu? ka selle kohta me peaksime paar sõna märkima. viimasel nädalal äh, GPC kohtumisel ja mainiti seda, mida Erdogan ütles Iraanis. Äh, nimelt ta äh, nimetas neid headeks sõpradeks, meie eurooplastena ütleme, et meie oleme head sõbrad, aga aga me peame rääkima ka inimõigustest. ja ka meiega võiks ju üheskoos arutada seda, kuidas me koos arutame Iraani äh, tuumarelva küsimust. mis puudutab kurdide küsimust ja ähm, ja nende demokraatlikku kaasamist poliitiku, poliitilisesse ellu, siis see on loomulikult positiivne. suur tänu, proua Oman Roeton. ja nüüd kolleeg Näit saab sõna suur tänu. ma tegelikult, ma arvasin, et kõik esimesed kõnelejad on Rahvaparteist, aga te tegite mulle eraldi, suur tänu. ma sooviksin õnnitleda kõiki, kes on oma tööga panustanud selle resolutsiooni teksti, kuid ma sooviksin teha mõningad märkused, kui lubate ma teen äh, homseks ka mõningad muudatusettepanekud. kõigepealt, mis puudutab punkti kolm, mul on siin ingliskeelne tekst ees ja punktis kolm kutsutakse üles kõiki riike tegema kõik selleks, et äh, eriarvamused, mis neil on omavahel või öö, äh, äh, oma naaberriikidega, et need saaks võimaldat-, võimalikult kiiresti kõrvaldatud kuid siin on ka kirjas, et sellised kahepoolsed eriarvamused tuleb ähm, osapooltel endil lahendada. ning nad ei tohiks ähm, mingisuguseid tõkkeid tekitada liitumisel Euroopa Liiduga, minu jaoks läheb see sõnastus liiga kaugele. sest me oleme, meil on juba kogemusi äh, liitunud riikidega, eh, kes liitusid Euroopa Liiduga enne, kui nad oma naaberriikidega probleemid lahendasid. ja ma ei tahaks sellist kogemust taaskord eh, läbi teha. nii et me peaksime teistmoodi sõnastama selle punkti, minu jaoks läheb see sõnastus siin liiga kaugele, mis puudutab nüüd Horvaatiat, siis ma loodan, ma tõesti loodan oma kogu südamest, et et äh, Horvaatial õnnestub läbirääkimised kaks tuhat kümme aasta keskpaigaks ka lõpetada. see tähendab siis ainult mõne kuu pärast. kuid mul tekib küsimus, et kas me peame seda tõesti juba siin nii täpselt äh, ütlema, et et me võiksime öelda, et me loodame, et, äh, et võimalikult kiiresti äh, liitumisläbirääkimised lõppeksid, me võiksime öelda, et noh, et võimalikult näiteks aastaks kaks tuhat kümme keskel, aga siin öeldakse, et me oleme veendunud selleks, et need eh, lõpevad aastaks kaks tuhat kümme keskpaigaks. nii et läbirääkimised on läbi siis, kui nad on läbi. nüüd punkt üksteist, Türgi. härra esimees, lugupeetud kolleegid, ma ei räägi praegu oma fraktsiooni nimel, vaid eh, see on minu isiklik arvamus me läheneme praegu väga suurele äh, arusaamatusele, mis on seotud Türgiga, võib-olla me oleme juba tekitanud selle arusaamatuse, nimelt ühelt poolt me pea ütlema Türgile, mida ta peab tegema selleks, et olukord paraneks, see oleks, see on hea, kuid teisalt me kutsume üles siin Türgi valitsust ähm, koordineerima meiega oma välispoliitikat, kuid siin midagi on valesti. et kas on olemas võrdväärsete partnerite dialoog ja sellisel juhul saab teha selliseid äh, üleskutseid, et me kooskõlastaksime omavahelise välispoliitika või öeldakse ei, te peate seda tegema, teist tegema ja kolmandat. nii et ma ei ole sellise äh, retoorilise lähenemisega siin punktis nõus. Küprose probleemi lahendamiseks me peame esitama üleskutse mõlemale osapoolele selleks, et tõesti jõuda tulemuseni. Need oleksid minu kõige olulisemad märkused, härra esimees. ja teen nende kohta ka muudatusettepanekud. lõpetuseks, kui ma sain õigesti aru siis ma olen nõus proua Paki eh, lähenemisega, mis puudutab eh, Bosnia-Hertsegoviinat ja viisa lihtsustamisrežiimi. seda mainis ka proua Latford ja ka minu fraktsiooni esindajad, nii et me peaksime selle kõik eh, ühe teema alla koondama. mõned riigid on jõudnud võib-olla siin kaugemale kui teised, aga igal juhul, kui me saaksime selle kuidagi hästi sõnastada, siis ma toetaksin seda. suur tänu, proua Neits! Te kindlasti näete, et me ei ole mitte ainult teile erandit teinud, vaid ka teiste fraktsioonide esindajatele laieneb see erand nii-öelda. ja nüüd järgmise fraktsiooni koordinaator, palun. kõigepealt ma tahaksin öelda, et see on hea raport, meil midagi eriti selle vastu ei ole. ilmselgelt nende riikide raportööridega on tehtud tihedat koostööd ja see on väga oluline. see raport loomulikult ei puuduta laienemist strateegiat üldiselt, vaid ainult Lääne-Balkanit, Türgit ja Islandit aga ikkagi oleks hea mainida mõningaid spetsiifilisi teemasid ja arenguid. aastaid kasutasid inimesed äh, Euroopas äh, reformide pidurdumist vabandusena, öeldes, et Euroopa ei ole laienemiseks valmis. nüüd Lissaboni lepinguga on saadud ühele poole ja nüüd, ja seega võiks võib-olla ka mainida, et Euroopa Liit on rohkem valmis laienemisega edasi minema. võib-olla peaks spetsiifiliselt mainima ka viisa liberaliseerimise küsimust, eriti Albaania puhul ja Bosnia-Hertsegoviina puhul. see on väga oluline küsimus tervele sellele piirkonnale ja minu arvates oleme me oma väliskomisjonis viisa liberaliseerimise osas teinud juba päris head tööd. võib-olla peaksime me oma positsiooni veel üle kordama. samuti arvan ma, et mõningad, mõningaid punkte tuleks veel kohendada, tuleks lisada midagi lõik, lõigetesse, kus me räägime regionaalsest koostööst, eh, sinna tuleks lisada paar sõna kaubanduskoostööst, selles osas mõningad riigid on maha jäänud. komisjoni strateegilises dokumendis on üks punkt, mis minu arvates on väga oluline, mida me võiks ka mainida. nimelt vajadus tuua sealsed kodanikud ja administratsioon Euroopa Liidule lähemale me räägime enda inimestest, enda valitsustest, aga selline infopoliitika ja inimeste lähendamine Euroopa Liidule oleks väga oluline, see ei oleks lihtsalt selline administratiivne formaalne tegevus, vaid tuleks arendada dialoogi ka sealsete inimeste ja, ja Euroopa institutsioonide vahel veel üks märkus, proua Pakk tundub lahkuvat, aga Albeen-, Albaania kohta. ma nõustun temaga, et Albaaniat ja Montenegrot pole mõtet ühte patta panna, arengud on erinevad. aga ma tahaksin ka öelda, et me ei saa rääkida päris heast poliitilisest õhkkonnast Albaanias ja funktsioneerivast äh, valitsusest ja institutsioonidest, kui pooled parlamendiliikmed parlamendi töös üldse ei osalegi. loomulikult võime me pöörduda opositsiooni poole, aga tuleb ka arvesse võtta seda, et kui nad on tänavale läinud, siis võib-olla on selle taga mingisugused põhjused me peaksime seda olukorda seal lähemalt tudeerima. ma arvan, et riigis, mis soovib Euroopa Liiduga ühineda, selle opositsioon ei peaks minema tänavatele, aga seal võib olla ka mingeid tõsisemaid probleeme. härra Taaler, Makedoonia raportöör rad bi posebej poudaril pomembnost. suur tänu, härra esimees. ma sooviksin äh, siin rõhutada selle resolutsiooni tähtsust, sest üldiselt äh, vaadatuna on see väga hea tekst. ja sellega me edastame ka väga selge poliitilise sõnumi. Lääne-Balkani eh, äh, riigid peavad olema Euroopa Liidu välispoliitika eh, keskmes. vahetevahel me, paistab, et me oleme väsinuks muutunud eh, läbirääkimistes nende riikidega sest eh, väga hea on loomulikult see, et Euroopa Liit tegeleb kliimakriisiga, Lähis-Ida probleemiga, teiste pro välispoliitiliste probleemidega, kuid me peame ikkagi tegelema ka oma lähinaabritega ning me peame leidma sellise strateegia, millega me saaksime Lääne-Balkani riigid integre-, integreerida Euroopa Liitu. ma olen äh, Kreeka äh,, Kreeka äh, valitsusparlamendi liige ning ma pea, võin tõesti öelda, et me oleme jätnud viimasel ajal Lääne-Balkani riigid tähelepanu alt välja parimaks retseptiks Lääne-Balkani regiooni stabiliseerimiseks on see, et kaasata nad Euroopa Liiduga, me ei saa isoleerida seda piirkonda. ilma nende riikideta me ei saa olla edukad ja ka mitte produktiivsed liiduna. seetõttu ma usun, et ajastus selle resolutsiooni ja ka selle raporti jaoks on väga õige. me soovime neid tekste loomulikult veel parandada, kui on vajalik kuid igal juhul me ei tohi sellest teha ka päris kirevat jõulupuud. mis puudutab äh, viimaseid äh, piirilepinguid seoses Kosovoga, siis me peaksime ka selle siia kaasama, me peame ka vaatama, kuidas me vastutustundlikult saame probleeme lahendada. Pristina valitsus ja ka Škopje valitsus on väga hästi äh, selle probleemi äh, lahendanud ning on, nad on vastavad lepingud allkirjastanud ja on ka näidanud, kuidas selliseid probleeme lahendada. suur tänu. nüüd, mis puudutab seda esimest küsimuste vooru, siis see oli määratud koordinaatoritele ja ka raportööridele fraktsioonide nimel ja rohkem mul äh, kõneaega ette nähtud ei ole, kuid nüüd ma pean igal juhul Äh, kõneaega piirama hakkama, sest et äh, väga paljud on sõna soovinud. kõigepealt saavad siis äh, komisjoni liikmed sõna. proua Janaku. suur tänu, härra esimees. õnnitlused selle resolutsiooni puhul, ma sooviksin teha mõningad märkused ja homseks esitan ka vastavad muudatusettepanekud. minu märkused on seotud punktidega üheksa ja kümme. kõik eh, poliitilised eh, parteid eh, riigis on väga väikesed ning neil on ka lühikesed nimed ning seetõttu siin mõlemad riigid siis, see puudutab siis Kreekat ja endist Jugoslaavia vabariigi Makedooniat, peavad jõudma lõpuks kokkuleppele nime küsimuses. keegi ei soovi selle riigi liitumisprotsessi äh, äh, kodaraid pilduda, kuid me ei saa ka lähtuda sellest, et et me eh, peame tõesti kõik ära tegema liitumiskandidaatide eest. siin on tegu ka eh, solidaarsusega ja eh, selleteemalisi muudatusettepanekuid ma kavatsen ka homme esitada. suur tänu ja nüüd proua Ibriševitš. suur tänu härra esimees. põhimõtteliselt äh, ma nõustun kõige sellega, mida proua Pakk juba mainis. kuid ma sooviksin äh, mainida veel paari punkti ja ma sooviksin esitada ka ühe muudatusettepaneku. nimelt, see on üks punkt, mis puudutab kõiki Balkani riike ja see puudutab võitlust äh, organiseeritud kuritegevuse vastu, korruptsiooni ja koostööd ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga siin on mõningad punktid, mis ei ole päris järjekindlad, näiteks mis puudutab ähm, punkti kaks ja rahvusvahelist kriminaalkohut, äh, siis äh, see on õige punkt, kuid siin on ka mainitud, et mõningad, ähm, siin on ka mõningaid riike mainitud äh, nimeliselt, korruptsioonivastane võitlus, siin tuleks sõnastust natukene parendada, kuid ähm, see tegelikult puudutab kõiki riike vastasel korral on see sõnastus äh, ebajärjekindel. ma sooviksin mainida ka Serbiat, sellepärast et sellel on ka probleeme nende äh, teemadega. sellepärast ma leian, et me ei peaks ainult mõndasid äh, riike siin mainima, kui tegelikult need probleemid puudutavad kõiki Balkan, Balkani riike. mis puudutab nüüd Bosniat, siis ma olen nõus proua Pakiga, sõnastus siin ei ole päris õnnestunud, kuid siin on ka väga palju positiivseid momente ning äh, ma olen siin osas nõus proua Pakiga, kuid ma siis esitan oma muudatusettepanekud. piir Kosovo ja äh, Makedoonia vahel on ka siis üks äh, punkt, mille osas ma esitan muudatusettepaneku. suur tänu ja nüüd kolleeg Kovatšek. Grazie, senor presidente. First of all, I would like to aitäh! kõigepealt mul on üks üldine märkus, sest me räägime ju praegu resolutsiooni laiendamisstrateegia kohta. Ehm, siin on juttu mitmetest riikidest ja me peaksime kindlustama, et ei oleks vasturääkivusi selle nii-öelda koondresolutsiooni ja ühe ja riikide resolutsioonide vahel. näiteks üheksandas punktis siin mm, meil on vasturääkivaid andmeid, et ühed äh, räägivad ühte, teist, teised teist. ja Euroopa Parlamendi viimase mandaadi ajal ähm, oli juttu Makedooniast, ähm, ühis ühisest ajaloost ja pärandist, ma arvan, et ajalugu ei tohiks rakendada äh, tänapäevaste poliitiliste argumentide teenistusse. kindlasti tuleks tagada õigused kõikidele inimestele, ükskõik millise etnilise taustaga nad siis ka oleks. proua Koppa kaks minutit. suur tänu, härra esimees. õnnitlused selle teksti puhul. Te olete tõesti üritanud äh, hõlmata kogu seda laienemisdünaamikat. me peame seda nägema ka seoses äh, arengutega Türgis ja me oleme teinud kõik selleks, et liitumisel ei tekiks mingeid takistusi. see puudutab ka Lääne-Balkani riike ning me näeme ka siin palju edusamme, seetõttu me vajame sellist teksti, mis näitab, et Euroopa Parlament tahab, et Euroopa edaspidigi peab silmas just laienemisperspektiivi siin tunnustatakse erinevaid edusamme. mulle meeldiks rohkem, kui ähm, härra Ramasse avalduse puhul, mis puudutab siis Serbia edusamme, et siin ma, ja mis puudutab siis ka koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga, siis me teame, et äh, nõukogus on veel väga suuri eriarvamusi selles osas ka, mis puudutab erinevat, erinevate äh, lepingute rakendamist, kuid sellegipoolest me peame siin esiplaanil hoidma just positiivsed. järgmine punkt. kahepoolsed äh, teemad ei ole nii olulised ja need ei tohiks saada takistuseks äh, liitumisel. oluline on tegelikkus. me peame endale esitama küsimuse, millised probleemid saab lahendada enne liitumist, millised probleemid tuleb lahendada enne liitumist. ja, ja millised äh, probleemid tuleb siis lahendada seoses äh, liitumisperspektiiviga nüüd Türgi. siin tuleb veel teha lisandusi. aga väga selgelt tuleb siin äh, tähelepanu juhtida äh, heanaaberlikele suhetele, eelkõige just Kreekaga. siin on ka äh, milit-, äh, sõjaväelisel tasandil olnud äh, väga palju probleeme mõlema riigi vahel. suur tänu, järgmine kolleeg, palun. Euh, kolleeg Breinder, suur tänu, härra esimees. kaks sõna Islandi kohta Islandi ametkonnad on umbes kuu aega tagasi minu küsimusele vastanud, siis saatkonna esindajad ähm, andsid selle vastuse mulle, härra Johanson siis, ning äh, ta väljendas ka soovi, mis puudutas komisjoni küsimustikku ja sellele äh, kiiret vastamist, äh, see on väga oluline punkt, sest äh, siin tuleb arvestada veel ka teise elemendiga, nimelt ähm, avalik arvamus on siin väga lõhestunud äh, seoses liitumisega ning me ole, saime seda ka ise äh, nentida, me olime Islandi parlamendi delegatsiooniga äh, seda arutamas ning tõesti me nägime, et avalik arvamus on väga, tõesti väga lõhestunud selles osas, mis puudutab Islandi liitumist ja ma sooviksin selles osas ka muudatusettepaneku esitada. suur tänu ja Mavro. ja härra Mavro Nikolas. suur tänu, härra esimees ma sooviksin ka öelda paar sõna selle teksti kohta. ja see puudutab siis Küprose küsimust. see praegune sõnastus ei rahulda mind, sest äh, siin räägitakse Küprosest ja me ei tohi unustada, et me räägime siin Euroopa Liidu liikmesriigist. Türgi ei ole isegi Ankara lisaprotokolli veel äh, rakendanud Türgi ei ole endiselt veel äh, avanud äh, sellele Euroopa Liidu liikmesriigile oma sadamaid ja lennuvälju ning samuti ei ole probleemi lahendatud ka äh, Küprosel. räägitakse kogu aeg kahe riigi ühinemisest. me kindlasti esitame omapoolsed muudatusettepanekud ja need tegelikult puudutavad tervet Euroopa Liitu. detsembris võib-olla mingisuguseid edusamme saavutatakse, kuid äh, see tuleb välja alles peale seda, kui arutelud Küprose ja Türgi vahel on äh, lõppenud, kuid igal juhul me peame vaatama, milliseks kujuneb Türgi liitumisperspektiiv ning sellest kahe riigi vahelisest äh, probleemist ei tohi tekkida terve Euroopa Liidu probleem ja nüüd kolleeg Kuka. aitäh, ma räägin teile, millised on minu mured. me paneme eri riike ühte resolutsioone, äh, resolutsiooni ja osad nendest riikidest on väga erinevad. mina arvan et see dokument peaks olema tohutult hästi tasakaalustatud, seal peaks olema väga peen tasakaal. see materjal, mille teie olete esitanud, seal teatud tasakaal on, aga siin kolleegid eh, mainisid ka tasakaalu küsimust, ma arvan, et seda tasakaalu on võimalik ähm, saavutada aga kui me seda väga hakkame viimistlema ja üksikasjadesse laskuma, siis see ei ole õige tee minu arvates. taolisel juhul ähm, oleks suurem rõhuasetus igale individuaalsele riigile, aga see dokument on mõeldud sellise ühe üldise kõikehõlmava dokumendina ja mina palun siin teilt, et te juhi ohjad enda kätte võtaksite ja saavutaksite tasakaalustatud dokumenti. aitäh! ma ütlen lõpus ka seda veel, aga ma kordan praegu ka. ma olen püüdnud nii palju ruumi kui võimalik anda teie kommentaaridele. härra Kasuliides, aitäh, mina sooviksin proua Neitsi ühte kommentaari kommenteerida. tema ütles, et me peaksime Äh, mõlema poole poole pöörduma Küprose probleemide lahendamisel. kelle poole, millised need pooled on, näiteks Türgi puhul, kas, kas siis me peaksime äh, silmas pidama Küproses olevat nii-öelda kahte kogukonda või siis on ju Türgist, kes ei ole ähm, liikmesriik, kes on kandidaatriik, Äh, kuidas sellele peaks lähenema? aitäh! ka kolleeg Kasuliides ja järgmiseks äh, kolleeg Svensson. aitäh, esimees. mul on vaid paar sõna ähm, üheteistkümnenda punkti kohta on äärmiselt kiiduväärne, et siin on mainitud kurdi küsimust. mina leian aga, et siin oleks vaja konkreetsemalt rääkida ka Türgis elavaid kristlikke vähemusi. on ju üldteada fakt, et on pingeid valitsuse ja kristlike kogukondade vahel. koole on kinni pandud, eh, varandust on Äh, konfiskeeritud ja siin tekstis on öeldud, et valitsus on alustanud dialoogi näiteks moslemi kogukondadega. ei, minu meelest oleks väga äh, selgemalt vaja määratleda, et millistest kristlikest kogukondadest on jutt mitu ja millisel moel nende tegevust on takistatud. ja siis, härra esimees, sooviksin mina öelda niimoodi, nagu paljud teisedki enne, Türgi on äh, pöördumas ida poole ja minu arvates seda ei tohiks mõista nii, nagu paljud on öelnud, seda ei tohiks mõista nii, nagu Türgi oleks ukse enda taga kinni löönud või enda ees kinni löönud ja läbirääkimised peavad positiivselt jätkuma, me peame nägema Türgis Euroopa Liidu liik- äh,, liikmesriiki. aitäh, kolleeg Svensson. ja järgmiseks äh, kolleeg Vaigel. aitäh. Äh, suur tänu sooviksin tänada härra esimeest. sooviksin teda tänada selle lühikese, kuid väga äh, kõikehõlmava teksti eest. ka mina arvan, et seda teksti ei tohiks äh, veelgi laiendada, aga mõned kommentaarid. olen nõus nende märkustega, mis puudutavad punkti kolm nimelt, et seda tuleks ettevaatlikumalt sõnastada. nimelt kahepoolselt, kahepoolsed avatud äh, küsimused tuleb äh, lahendada nende osapoolte poolt, kui aga tegu on piiriküsimustega, siis need on äh, suurema tähtsusega laiema tähtsusega ja seetõttu ma soovin ka esitada homme vastase, vastava äh, muudatusettepaneku. ma usun, et kui me räägime Kosovost, siis me peame rõhutama ka Kosovo valitsuse vastutust Serbia äh, vähemuse ees. see äh,, sest see puudutab ka nende lähinaaberlikke suhteid Serbiaga. ja siin me, siin me peame ka arvestama sellega, et Kosovo serblased ei tunne enda endiselt veel turvaliselt selles riigis ja nüüd, mis puudutab Albaaniat ja Montenegrot, siis neid tuleks käsitleda kahes erinevas punktis kui kahte erinevat riiki ja mitte, et me paneme nad kokku ühte äh, punkti niisiis me peame esile tõstma siin mõlema riigi äh, edusamme eraldi, suur tänu yeah.. Ehm, eh, aitäh! meil on nüüd ajaprobleem. ja siis ma, sellepärast ma paluksingi härra Kummitsaarkasele, et kui ta võib-olla ehk tuleks toime alla kahe minutiga ja siis eh, veel komisjon suur tänu. Te tegite väga lühidalt, siis ma üritan ka väga lühidalt teha. suur tänu kõigepealt selle teksti eest, mis te olete esitanud. ma toetan seda, et Balkani riigid saavad Euroopa Liiduga liitumise perspektiivi, kuid äh, selle saavut-, saavutamiseks, selleni jõudmiseks nad peavad ka vastavad kriteeriumid täitma, see on äärmiselt oluline. ja äh, siit tulenevalt tuleb kinni pidada ka äh, headest lähinaaberlikest äh, suhetest. ma nõustun proua Koppola ja teistega, et me ei saa lähtuda sellest, et, et naabrussuhete Ähm, naabrussuhete probleemid ei tohi ähm, takistada liitumist Euroopa Liiduga. ja seda me peame mainima ka selles resolutsiooni eelnõus. kolm, üheksa, üksteist, nende kohta ma esitan muudatusettepanekuid, need puudutavad siis äh, häid ähm, naabrussuhteid ja kuid samas need ei tohi äh, mõjutada äh, Äh, liitumisperspektiivi. suur tänu ja nüüd saab sõna komisjoni esindaja. <laughs> meil on tõeline ajaprobleem. lugupeetud saadikud, ma sooviksin öelda ähm, suur aitäh selle resolutsiooni eelnõu eest, see vastab igati komisjoni materjalidele, vaid paar märkust ja praegu ja ettepaneku anname kirjalikult ka sekretärile. kõigepealt öö, ähm, öö, äh, punkt kaks, kus on juttu IKT-ist, äh, endise Jugoslaavia rahvusvahelisest äh, kriminaaltribunalist, selle kohta on meil märkus ja siis Jugoslaavia, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia selle kohta on meil märkus. üheteistkümnes punkt mm,. E, võib-olla tasuks siin panna sisse sõna fully meeting the Copenhagen ehk sõna täielikult. ja võib-olla tasuks mainida ka seda, et järjest avatum arutelu on äh, Türgi ühiskonnas olemas, kaasa arvatud nendes küsimustes, mida traditsiooniliselt on peetud tundlikeks. kahe tuhande kaheksanda aasta sihtasutuste seadust tuleks siin silmas pidada ja ka eh, dialoogi, mida Türgi valitsus on alu-, asuta-, alustanud kristlike kogukondadega Türgi sõnavabaduse ja usuvabaduse seaduses aga ei ole piisavaid garantiisid, mis vastaksid Euroopa Inimõiguste konventsioonile, seda tuleks ka võib-olla siia sisse panna. viieteistkümnes punkt. siin me võime Äh, pakkuda välja omapoolse sõnastuse äh, protseduuride kohta. ja kuueteistkümnes punkt, äh, see, et Island on vägagi harmoneerunud õigustiku osas. võib-olla võiksin ära mainida ka Islandi vägagi ähm, ju sügavalt juurdunud demokraatlikud traditsioonid. suur aitäh! ma olen võtnud teadmiseks kõik teie märkused Montenegro kohta, Türgi kohta, endise Jugoslaavia vabariigi eh, Makedoonia kohta Albaania kohta, siin on küsimusi, mis ei puuduta mitte ainult ühte ainsamat riiki, aga tervet nagu teemavaldkonda, näiteks äh, kaubanduse äh, äh, vabastamine ja nii edasi. või kaubanduse liberaliseerimine. niisiis, ma luban, et ma suhtlen teie kõikidega, võtan teadmiseks teie muudatusettepanekud.